Il numero legale c'è, possiamo cominciare i nostri lavori con il consueto annuncio. ma arvan, et siin on piisavalt inimesi, nii et hakkame oma tööga aga pihta. kõigepealt esimene teadaanded, mis äh, tuletan teile meelde, et meie koosolekud kantakse üle internetis ja meie päevakord on täna väga pingeline. plaanis on hääletused kell viis viisteist ja pärast seda toimub veel koordinaatorite koosolek ja väga palju teemasid tuleb ka katta. nii et ähm, ka majanduse mitmetasandiline valitsemine ja, ja see on väga põhjalik teema ja ma arvan, et ähm, siin võiks raportöör võib-olla teha meile lihtsalt äh, ülevaate sellest, kui kaugele me oleme jõudnud, mitte me ei peaks rääkima sellest väga põhjalikult. aga päevakorrapunkt number kaks, äh, juhataja teadaanded siis äh, kaheteistkümnendal juulil saatis Rahvapartei fraktsioon meile Tšenakao äh, raportööriks äh, ähm, ja mis puudutab finantseeskirjade kohta tehtavat arvamust, siis äh, on arvamuse kohtaks Guerrero. ja edasi Euroopa Kohtu arvamus aseesimees Messerschmidt on siin meil raportööriks, teda ei ole praegu kohal. aga tema koostab meie poolt arvamuse ja mis puudutab kohtunike arvu suurendamist kohtus lähtuvalt artiklitest kakssada viiskümmend neli, kakssada kaheksakümmend üks Euroopa Liidu toimimise lepingust raportöör härra Messerschmidt on öelnud, et meie komisjon on juba omapoolse arvamuse esitanud varem selle õigusloomelise menetluse kohta, nii et pole mingit mõtet hakata tööd uuesti tegema ja seetõttu tema ettepanek oleks, et me üldse omapoolset arvamust ei esitagi ja minu meelest on see üsna põhjendatud. ja seetõttu härra Messerschmitti Äh, fraktsioon saab siis äh, meie punktisüsteemis äh, need punktid tagasi, mis oleksid neid läinud selle arvamuse koostamise peale. siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kohtumise arvamus. ja kui kellelgi ei ole midagi selle vastu, siis võtame vastu ja majandusjuhtimise lepingute ja Horvaatia puhul äh, on äh, meil lisatud siia äh, ajakohastatud dokumendid, ma arvan, et selle kohta meil midagi põhjalikumat öelda praegu ei olegi. tuletaksin teile ka meelde, et kahe tuhande üheksandast aastast toimi-, töötavate agentuuridega tegelev parlamentaarne töögrupp lõpetas oma töö juunis ja ka komisjon on sellele tööle oma hinnangu andnud. Nende töö tegi ühise ülevaate äh, nõukogu komisjoni ja parlamendi tööst, koondas selle kõik üheks tervikuks ja parlamendi juhatus ja esimeste konverents on seda juba kinnitanud omalt poolt. ja tulemuseks oli kaks dokumenti, kõigepealt ühine deklaratsioon ja siis ühine lähenemine ja need on ka lisadena teie paberite hulgas olemas. ütlen teile lihtsalt lühidalt, et kolm institutsiooni nendes dokumentides teevad ettepaneku koostada objektiivne hinnang kõigist võimalikest uutest ametitest või agentuuridest, eh, tagamaks, et ametite loomise protsess oleks äh, maksimaalselt läbipaistev ja kui luuakse mõni uus agentuur, siis peaks äh, igal juhul sellega seoses võtma vastu ka ülevaatamise klausli, äh, kehtestatakse konkreetne hindamisajavahemik, mille käigus äh, ametitööd hinnatakse, ehk siis see amet või agentuur lüüakse piiratud ajavahemikuks esialgu. siis komisjon on saatnud meile teatise, et kommenteerida kodanikualgatuse parlamendi raportit proua Kurmailt meie suhtusime komisjoni koostatud dokumenti positiivselt, iseäranis meeltmööda oli meil asjaolu, et komisjon töötab raporti kallal, mis lähitulevikus peaks ka valmima. Euroopa poliitiliste erakondade ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimistega seoses võib öelda, et ähm, tule, koostatakse uus raport. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kevadel ja komisjon kavatseb kodanikualgatuse kallal veel tööd teha enne seda. komisjon on otsustanud et äh, kasutatakse Luksemburgi online-süsteemi ja praegu on äh, ühendust võetud erinevate kodanikualgatuse ürituste korraldajatega ja praegu on üheks probleemiks see, et tuleb tagada, et liikmesriikides täidetakse kõiki kriteeriume ka näiteks andmete kogumisega seoses online me peame tagama andmete kaitstuse. ja liikmesriikidel on sellega raskusi, nii et tööd on teha jäänud veel küll, aga liikmesriigid on siiski juba päris kaugele jõudnud, iseäranis Itaalia. aga nüüd lähme päevakorra järgmise punkti juurde koosolekute protokollid äh, on teile juba saadetud, kakskümmend viis, kakskümmend kuus aprill ja kahekümne üheksas, kolmekümnes mai, kaheksateist, üheksateistkümnes juuni ja üksteist ja kaksteist juuli. kui kellelgi midagi äh, lisada ei ole, siis käesolevaga loeme need protokollid vastuvõetuks ja nüüd jõuame siis järgmise päevakorrapunkti juurde, päevakorrapunkt äh, number neli asepresidentide valimine. mina olin selle raporti raportööriks. see raport on väga lihtne, põhimõtteliselt on tegemist kokkuvõttega, ülevaatega meie Euroopa Parlamendi kodukorra artiklist viisteist ja me oleme siin omavahel juba rääkinud äh, sellest, äh, et seda artiklit tuleks võib-olla muuta ja kui me ei vali mitte ainult ühte asepresidenti, vaid valime mitut asepresidenti ja teeme seda üldise heakskiiduga, siis igal juhul tuleb läbi viia hääletus selleks, äh, et asepresidentide järjestus paika panna ja ma arvan, et minu arvamus kajastab väga hästi suurema osa kolleegide seisukohti, härra Tahv ja härra Villand tegid küll teisi ettepanekuid ja need muudatusettepanekuteks veel vormitud pole, kuid äh, igal juhul ka nende ettepanekud on kaalumist väärt kuna meil täna koosolekul väga palju äh, aega ei ole, siis äh, kui keegi ei soovi sõna, siis ma kohe kiiresti seaksin, paneksin paika muudatuste esitamise tähtaja ja kui meil on piisavalt aega muudatusettepanekuid analüüsida, kui me tahame seda, siis kahekümne kuues oktoober kell kaksteist päeval võiks olla hea tähtaeg, kahekümne seitsmendal novembril siis hääletame nende muudatusettepanekute üle. kui kellelgi midagi edasi lisada ei ole, siis võime edasi minna, ei siiski, härra Viiland. suur tänu, lugupeetud esimees ma jään äh, teie seisukohtade juurde, ma ei tahaks siin hakata mingisuguseid suuri arutelusid äh, algatama ja põhimõtteliselt teie muudatusettepanekutega olen ma nõus. kodukorda tuleb ajakohastada, praegune kodukord ja eeskirjad on paigas sellest ajast peale, kui äh, komisjonidel olid oma äh, tähtsu-, komisjonid olid oma tähtsuse järjekorras ja kõiki otsuseid võeti vastu üldise heakskiiduga, kümme aastat tagasi otsustati, et peaks paika panema äh, nii-öelda umbmäärane äh, asepresidentide järjestus ja asepresidentide järjestuse üle otsustati siis, otsustati otsustada salajase hääletusega ja mina teeksin ettepaneku, et sarnaselt teiste kogudega meie Euroopa Parlamendis paneksime me paika, et pooled et äh, vähemalt pool, äh, asepresidentide puhul ja kvestorite puhul tuleb äh, saavutada vähemalt viiskümmend protsenti häältest. viimasel ajal on ainult nelikümmend protsenti häältest läinud kasutusse viimasel ajal ei ole paraku olnud võimalik üldse valimiste esimeses voorus saavutada absoluutselt häälte enamust. nii et äh, põhimõtteliselt ma toetan teie ettepanekut, aga ma teeksin ka selle ettepaneku täiendavalt siia juurde. suur tänu! ja kui keegi teine enam sõna ei soovi, siis äh, härra Viiland, tegelikult ei ole minu ettepaneku vastu vaid tahaks lisada lihtsalt meie ettepanekule, et vähemalt et meil peaks olema mingi miinimumarv asepresidenti. aga vaatame täpsemalt, mida ta ette paneb siis, kui muudatusettepanek on olemas. härra Tahv, ma tean, et teie teete ka alternatiivse ettepaneku sellele, kui tahate, siis äh, palun, te võite sellest äh, kokkuvõtte teha. suur tänu! ma tahtsin teile lihtsalt kinnitada omalt poolt, et kavatsen esitada põhjapanevaid muudatusettepanekuid selleks, et meie koja valimismenetlust muuta. ja seda kooskõlas sellega, millest me oleme varem omavahel rääkinud. jah, suur tänu Te jällegi iseenesest äh, ei ole raportööri ettepanekule vastu, püüate seda vaid rikastada, esitades võimalikke alternatiive. härra Gualtieri lugupeetud esimees, see raport sai alguse konkreetsest juhtumist. artikli viisteist äh, lõige kaks on siin oluline. põhimõtteliselt äh, olen ma nõus teie ettepanekuga. aga mis siis, kui me peame ühe asepresidendi välja vahetama ja ma arvan, et see oligi juhtum, mis tegelikult kogu meie tänase arutelu algatas või põhjustas Äh, aga kui me tahame võimaldada, äh, et me saaksime oma süsteemi võimalikult paindlikuks muuta, et me peaksime võib-olla raporti pealkirja muutma. mina isiklikult ei, muidugi leian, et äh, me ei peaks kaugemale minema kui praegune kodukord, võib-olla me võiksime lihtsalt tõlgendusega selle probleemi lahendada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 mis puudutab pealkirja vahetamist, siis mul ei ole probleeme sellega, me vaatame kõigepealt muudatusettepanekud läbi ja siis räägime sellest. aga menetlusega on juba algus tehtud. ja ma arvan, et me peaksime pigem edasi liikuma, me ei saa nullist pihta hakata, aga meil avaneb veel võimalus äh, seda küsimust arutada, aga nüüd läheme edasi viienda päevakorrapunkti juurde. ning äh, see puudutab Euroopa Liidu vastastikuse abistamise klauslit ja solidaarsusklauslit, poliitiline ja operatiivne mõõdamine. Andrew Duff on siis meie poolt variraportöör, tema peab äh, omakorda siis arvamuse koostama ja me teeme seda vastavalt äh, artikli viiskümmend äh, kodukorrast, nii et nende klauslite elluviimisel toimub väga tihe institutsionaalne koostöö ja need on sees ka Lissaboni lepingus ja ma paluksingi, et meie raportöör lühidalt tutvustaks arvamuseelnõu, mis on juba ka Shakespeare'i keeles ainuüksi välja äh, jagatud, seda muidugi praktilistel äh, põhjustel, nii sai kiiremini. raportöör on muudatusettepanekud koostanud ja ka teised kolleegid võivad omalt poolt muudatusi teha seda kahekümnendaks septembriks lõunaks ning pärast seda siis vaadatakse see keeleliselt läbi ning hääletus toimub üheksandal oktoobril. ning me pühendame enamus oma ajast äh, raporti juhtimise kohta, seejärel läheme edasi hääletustega, koordinaatorite koosolekuga. härra Tahvaga võiks võib-olla siis lühidalt selgitada meile oma muudatusettepanekute sisu. jah, aitäh. nagu sa ütlesid, äh, siis äh, tähtaeg ja selle ja meie ajakava on päris tihe sellepärast, et see ja välisasjade komisjonis tahetakse sellega õigeaegselt valmis saada, nii et oleks võimalik komisjonile mõju avaldada, enne kui äh, otsuse eelnõu avaldatakse ja enne kui nõukogu hakkab seda ellu viima. see puudutab siis arti-, ka artiklit kakssada kakskümmend kaks äh, Euroopa Liidu toimimise lepingust ning solidaarsusklauslid. pearaportööriks on härra Pasku, kes ka täna siin viibib. sedes toimuvad esimesed arutelud homme toimimislepingus on kaks artiklit, mida me käsitleme. artikkel nelikümmend kaks punkt seitse Euroopa Liidu toimimise lepingust. ja härra Pašku nimetab seda vastastikuse kaitse klausliks. mina eelistaksin seda nimetada pigem vastastikuse abistamise klausliks. aga selle päritolu on väga selge, see tuleb eelmisest Brüsseli lepingust. endiste Lääne-Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisest äh, lepingust siis, mis, mille neelas nii-öelda alla ühenduse raamistik Lissaboni leppega AFCO komisjonina peaksime me keskenduma sellele, et üritame lihtsustada neid klausleid. ja lähtuma peaksime me institutsioonide vahelisest tasakaalust ning lepingu muutmise vajadusest artikkel nelikümmend kaks seitse puhul on selge, et me praegu ei hakka uuesti institutsioonide vahelisi küsimusi või äh, lepingut läbi vaatama uue. selleks ei ole ka survet avaldatud komisjoni poolt või siis välisteenistuse poolt ning eh, neid klausleid ei oleks vaja eraldi välja tuua, aga ma tahaks teha ettepaneku, et me tooksime eraldi välja võimalused eh, tegelikuks eh, koostööks ühisrühmade vahel, mis luuakse erimissioonide läbiviimiseks ja kutsuksime ja tuletaksime meelde ka äh, alalise äh, kaitsekoostöö struktuuri. samuti juhin tähelepanu NATO ja tema uue strateegilise kontseptsiooni eh, kontseptsiooni eh, koostalitusele. tegemist oleks siis artiklis nelikümmend kaks välja tood- ja nelikümmend kolm välja toodud eh, sätetega. praktikas tähendab see seda, et me teame, et hoolimata sellest ainult kakskümmend üks kahekümne seitsmest liikmesriigist on NATO liikmed ei ole meil võimalik tegelikult vastastikuse abistamise klauslit käivitada ilma et me NATO-ga äh, konsulteeriksime ja koostööd teeksime niivõrd tihedalt kui võimalik. hoolimata poliitilistest probleemidest, äh, mida me kõik mõistame ja mis puudutavad Küprose ning Türgi küsimust, ja hoolimata tõsiasjast, et äh, praktiline koostöö ametnike vahel ja militaarpersonali vahel Euroopa Liidu ning NATO vahel toimib. poliitiline koostöö Käti Ashtoni ning Rasmusseni vahel on endiselt äh, napp. oleks hea, kui me tooksime välja selle, et me toetaksime seda, kui nad oma koostööd parandaksid. tõsisemaks küsimuseks meie jaoks on nõukogu otsus tagada artikli kakssada kakskümmend kaks ellurakendamine. tegemist on siis solidaarsusklausliga. siinkohal üritan meelde tuletada nõukogule et otsus mittemilitaarsete aspektide puhul on otsus, mis tuleb vastu võtta kvalifitseeritud häälte enamuse alusel. samuti tuleb parlament täielikult ja regulaarselt parlamenti korrapäraselt ja regulaarselt informeerida. I have uh, tabled the same uh, uh, amendments to uh, the ma olen äh, AFCO arvamuse kohta samad äh, muudatusettepanekud äh, esitanud kui SEDE raporti puhul, härra Pašku raporti puhul ja ma loodan, et meil võima-, on võimalik paralleelselt edasi töötada. ja jõuda siis sarnastele seisukohtadele, enne kui täiskogule läheme novembris aitäh! suur aitäh, lugupeetud äh, härra Tahv, kogu tehtud töö eest ja selle eest, et olete kontakti astunud vastavate isikutega. härra Prons soovib sõna. palun üritage teha lühidalt. Love these words like solidarity and mutual defense and mutual jah, mis puudutab äh, solidaarsust ja vastastikku abistamist, see on kindlasti üks asi, äh, mis mulle hakkab väga meeldima, aga väga kena on näha, et meid abistatakse, kui keegi peaks meid ründama hakkama, et Luksemburgist tullakse appi. tuhande üheksasaja neljakümnenda aasta Serbia toetas Venemaad ning Austria-Ungari Saksamaad, nagu me mäletame. Äh, taga, probleemiks olid muidugi tagajärjed ja hukkusid miljonid. mul tekkis küsimus, kas meretaguseid äh, territoorium samuti kaetakse, lõikes seitse viidatakse liikmesriikide äh, territooriumile Põhja-Atlandi äh, ookeani tagustele aladele, nii et see tähendab seda, et nad peaksid sinna alla jääma. Falklandi saare vastu äh, käivad rünnakud see tähendab siis seda, et kakskümmend kuus liikmesriiki peaksid oma jõud ühendama ja meid kaitsma. kas Eh, see solidaarsus eh, katab ka vastastikust eh, koostööd ja kas ta on ka tagasiulatuv ning puudutab samuti Türgi rünnakuid Küprose vastu? ma eeldan, et mitte. kas Euroopa Liidu liikmesriigid aga teevad midagi, et Türgi okupatsioonile lõpp teha? ma eeldan, et ka sellele on vastus eitav. suur aitäh härra Jans, soovisid sõna, ei? jah, aitäh. Mm, ma palusin sõna selleks, et eh, lihtsalt lühidalt ütelda, et ma nõustun täiesti selle punktiga lepingust ja nõustun täiesti vastastikuse abistamise ja solidaar-, solidaarsusklausliga. tegemist on ühe kõige olulisema punktiga siin leiab ka kajastamist föderaalsus ning meie poliitiline liit. aga selle konkreetne elluviimine tekitab teatud skepsisust ning äh, lugupeetud saadik Prons sellele ka viitas, tema ise on euroskeptik. Äh, ja põhimõtteliselt äh, tahetakse seda, nagu siis peaks Euroopa Liit Ühendkuningriiki kaitsma nende mainitud saarte puhul, aga selle kõrvalpõike lisaks tahaksin ütelda, et kolleegid Pašku ja Tahv peaksid teksti veel natukene täpsustama. praktikas on väga keerukas muuta seda dokumenti väga konkreetseks, millal vastastikuse kaitseklauslit ka-, kasutatakse siin võib muidugi väga vanadest asjadest rääkida, aga räägime millestki hilisemast, kaks tuhat kolm. Hispaania territooriumi okupeeriti, tegemist oli Persiili saartega. tegemist oli Maroko pataljoniga, eh, mis asus Gibraltari äh, väina lähedal äh, olevale saarele, sellest saarest sai äh, Maroko territoorium. tegemist on aga selliste piirkondadega, millel ei ole mingit strateegilist tähtsust, tegemist on Hispaania suveräänsete aladega. nii et siin peaks äh, ikkagi vahendajaid kasutama ja diplomaatiat kasutama ja üritama äh, asju lahendada, sest et meil on ju ühine piir nendega. Prantsusmaal ei ole olnud probleeme, aga Marokol nüüd küll jah, ma ei usu, et me peaksime sõda alustama nende saarekeste pärast. võib-olla me peaksime siin ikkagi otse dialoogi astuma Marokoga sellega tahtsin ütelda, et kui vaatame kaugemale solidaarsuse ning äh, kaitseklauslist, välja arvatud muidugi juhtudel, kui tegemist on tõesti äh, tõsise rünnakuga või looduskatastroofiga, äh, kus on vaja vastastikust abi, siis on mulle jäänud pigem mulje, et et siin pigem jäädakse ikkagi egoistlikuks ja vaadatakse mujale, mitte ei tormata appi härra Pasku, palun. Some... suur aitäh, ma ei plaaninud sõna võtta, aga kuna siin oli ka poliitilisi küsimusi ja mitte ainult juriidilisi, siis äh, palusin, et härra Tafka selgitaks neid põhimõtteliselt. on meil need klauslid olemas ja ükskõik, milline liikmesriik võib nende kasutamist taodelda, aga mis siis saab, selles, selles meie küsimus oligi, selle, sest me nägime, et komisjon plaanib välja tulla mingisuguse maatriksiga selle kohta, kuidas siis toimida taolisel juhul. seega me leidsime, et parlamendil peaks ka oma sõna sekka öelda olema. ja on ilmselge, et me peame tulema välja ettepanekutega, mis viivad asju edasi. seda juhul, kui keegi tahab aktiveerida klauslit, samas tuleb arvestada aga ka erinevate reservatsioonidega. kakskümmend üks riiki on kaetud NATO-ga ja kui midagi juhtub nende territooriumitel, siis NATO käivitab oma süsteemi. aga mis ülejäänutest saab, mis saab neist, kes ei ole NATO liikmed, aga endiselt siiski võivad sattuda taolisesse olukorda? Nemad võivad samuti taotleda äh, klauslite käivitamist. ei ole võimatu, et sellised asjad ei juhtuks. see on siis põhjuseks, miks me tahtsime seda asja üldse arutada. härra Gualtieri mõte oli sama. Neid asju arutatakse nüüd esmakordselt fraktsioonis. me muidugi paneme rohkem rõhku solidaarsusklausile kui vastastikuse abistamise klausile pealkirja puhul äh, te teate, et on väga palju bürokraatiat, äh, kui me tahame midagi hakata muutma, kui me tahame raporti pealkirja muutma, me peame ka sellega arvestama, kui me tegelikult midagi parandada tahame. kas ikkagi on äh, võimalik ajapiirangutest kinni pidades pealkirja muutma hakata? tuleksin kolleegi poolt mainitud näidete juurde ja tuleb ütelda, et loen praegu raamatut, mille kirjutasid Briti ajakirjanikud aastal üheksakümmend üheksa Küprose kohta. praegu ma veel lõpetanud ei ole, aga võib-olla mul on vastus siis, kui ükskord läbi saan loetud. suur tänu, rohkem sõnavõtusoove ei ole. seega ma kordaksin seda, mida ma just äh, alguses ütlesin, mis puudutab äh, solidaarsusklauslit, siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümnes september, neljapäev kell kaksteist ja komisjonil, komisjonis leiab hääletuse aset üheksandal oktoobril. Läheme nüüd meie päevakorrapunkti number kuus juurde. härra Tahv soovib veel sõna, palun. Eh, eh, no, no. I am impressed, I am impressed at the speed uh, jah, mulle avaldab mulje, et äh, see, kui kiiresti koosolekut äh, juhitakse ja ma avaldan ainult kiitust teile, aga of... Äh, kuid äh, selle raporti eesmärgiks ei ole tegelikult see, et me kasutaksime neid vastastikuse abiklausleid, me ei taha otseselt selle poole püüelda ja ma paluksin, et härra Brons loeks solidaarsusklausli kriteeriumid põhjalikult läbi. seal on täpselt kirjeldatud neid juhtumeid, mis paraku aeg-ajalt siiski aset leiavad terrorismirünnakud, looduskatastroofid ja nii edasi. ja ma arvan, et kõik üldiselt on nõus sellega, et Euroopa Liidu liikmesus tähendab teatavat vastastikust vastutust ja kui Serbia ja Austria-Ungari oleksid olnud omal ajal, tuhat üheksasada neliteist, olnud integreeritud lepinguraamistikuga hõlmatud, siis äh, ma arvan, et Esimene maailmasõda oleks üldse olemata. vabandage, ma oleksin äh, muidugi pidanud teile sõna andma, aga mida ma tahaksin lõpetuseks öelda, on see, et me peame kiirelt täna töötama, kui me tahame ära käsitleda kõik punktid, mis päevakorras on. ja läheme nüüd vaheraporti juurde, vaheraporti, mille eesmärgiks on saavutada positiivne lõpptulemus mitmeaastase finantsraamistiku osas Äh, et Raskovski on nimetatud raportööriks. tegemist on arvamuse äh, koostamisega eelarvekomisjoni äh, raporti osas ja puudutab see siis Lissaboni leppe rakendamist vastavas valdkonnas. meie kolleeg Traskovski ei saanud meile esitada seda arvamust, aga nii nagu ka varasemalt äh,, muudatusettepanekud tuleb esitada äh, vastava komisjoni raporti osa kohta. Also... lugupeetud daamid ja härrad, Andrew, sellepärast et see puudutab ka sind otseselt, paar sõna ka äh, NFF-i kohta ja meie seisukohtade kohta. me põhimõtteliselt me ootame eelarvekomisjoni järele ja me väga põhjalikult sellest rääkida ei saa, me peaksime keskenduma Euroopa tulevikule, tugevdatud koostööle ja nii edasi ja nii edasi pigem, aga ma siiski kutsuksin teid üles, et teie mõtleksite selle üle, mida meie põhiseadusega tegeleva komisjoniga tahame äh, näha äh, parlamendi rollina mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamise protsessis. Äh, meil on mitteametlikud asjad, kirjavahetus paigas, aga me peaksime mõtlema selle peale, mida me tahaksime institutsioonilisse leppesse sätestada, institutsioonide vaheliste leppesse sätestada ja siis äh, peaksime me mõtlema veel ka, millised on nõukogu ja Euroopa Parlamendi suhted selles küsimuses ja kas me tahaksime äh, anda meie suhetele mingi ametliku äh, sätestatud vormi, mis saab olema väga raske, sellepärast et et äh, institutsioonide vaheline leping on äh, nõukogu komisjoni ja parlamendi vaheline, kõigi kolme institutsiooni vaheline, aga ma paluksin, et kolleegid kõik mõtleksid nendele küsimustele, sellepärast et AFCO-l peaks olema oma seisukohad sellistes küsimustes, me võib-olla võiksime kohvilaua taga kokku tulla ja rääkida omavahel sellest, me peaksime igal juhul, kui eelarvekomisjon on oma töö ära teinud, ka oma seisukohad välja ütlema. aga võib-olla oleks hea, kui me mitteametlikult korraldaksime väikese arvamuste vahetuse selleks, et kujundada mingisuguse ettekujutuse sellest, millised saavad olema meie komisjoni seisukohad nii et ma kutsuksin teid üles, hakake juba sellele mõtlema, sest et varem või hiljem peame ka meie oma sõna arutelus sekka ütlema toimuvad ega, erinevad raportööride koos, kohtumised, koosolekud ja kõik on raportöörid, kes tegelevad mitmeaastase finantsraamistikuga. sellised koosolekud leiavad juba aset, aga tore oleks ka, kui me saaksime ka omavahel pead kokku panna, nii et äh, minul oleks mingi ettekujutus sellest, kas mina seisukohti välja öeldes äh, esindan ainult iseennast, vaid ka AFCO komisjoni kolleege ma ei tahaks sellest väga põhjalikult praegu rääkida, loomulikult kui teil on midagi kiiresti öelda, siis, siis öelge, ärgem hakake, hakakem aga, aga seda päevakorrapunkti praegu üksikasjalikult lahkama, aitäh. suur tänu. väga kena, me ei alusta praegu arutelu selles küsimuses. ja kuupäevad Teil on aega neljapäevani, kahekümnenda septembrini ja üheksandal oktoobril hääletame seda raportit. ma ütlesin, et minu sooviks on, et me liiguksime kiirelt edasi. aga proua Žanko palus, et ta saaks sõna võtta veel solidaarsusklausli kohta. Te jõudsite kohale pärast seda, kui me olime juba lõpetanud selle punkti arutelu, aga ma annan teile siiski sõna, kui te lubate, et te räägite lühidalt. kas te kuulsite mind? E, e, suur tänu, härra esimees. härra Tahv on meile esitanud äh, raporti ja ta on läbi vaadanud ka selle raporti kohta esitatud muudatusettepanekud. tegemist on nüüd dokumendiga, mis läheb äh, Kaitse- ja Julgeoleku allkomisjonile, aga mul on tekkinud küsimus, et kuidas me hääletame, sellepärast et komisjonis Pasku raportit ei ole veel hääletatud, ei ole veel vastu võetud ja mulle tundub, et nüüd me peame omapoolsed ettepanekud esitama. härra Tahv on Pasku raporti äh, variraportöör. ja mul on tekkinud nüüd küsimus, et äh, kuidas me siis äh, hääletame? sellepärast, et meil on väga palju vastuväiteid härra Taffi raporti kohta ja seetõttu minu sooviks on, et me arutaksime äh, rohkem sügavuti seda raportit ja me ei peaks mitte ainult kiirelt tegema seda uh,. jah, täna pärastlõunal saime me teada, et sede komisjon arutleb seda küsimust äh, põhjalikult homme hommikusel koosolekul mina olen püüdnud kõikides komisjonides äh, käituda ühtemoodi, et ei tekiks mingisugust, äh, mingisuguseid vastuolusid komisjonide vahel. ma püüdsin äh, siin välja tuua AFCO-le huvi pakkuvaid asjaolusid, aga jätta välispoliitilised küsimused äh, sede ja ahveti pädevusse. mina ajakava ise välja ei mõelnud, aga katsume asjadega võimalikult äh, jõudsalt ühele poole jõuda. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümnes september kell kaksteist, hääletamine leiab aset üheksandal novembril eh,, oktoobril ma arvan, et siis, kui on muudatusettepanekud esitatud, siis kindlasti on meil võimalus äh, sisuliselt arutada neid muudatusettepanekuid, et äh, täie teadmisega hääletusele minna. Läheme edasi. ja nüüd äh, räägime programmist Kodanik Euroopa ajavahemikuks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend mitmeaastane finantsraamistik. ja ma tahaksin äh, vastata raportööri kohvikutsele, äh, kuid äh, selgituseks, kui te tahate et kui et muudatusettepanekuid ehit-, esitatakse kahekümnendal septembril, siis äh, peaks meil olema muudetud kujul dokument meie käsutuses juba, aga meil ei ole seda praegu. ja veel ma paluksin, et raportöör mõtleb ka sellele, et mis juhtub siis, kui parlament läbirääkimiste lõpus otsustab, et meie ei saa oma heakskiitu anda mitmeaastasele finantsraamistikule ja omavahendite ettepanekule. praegu mul on mulje, et asjad ei liigu eriti edasi. nõukogus on väga vastakaid arvamusi liikmesriikide vahel aga ka nõukogu komisjoni ja parlamendi arvamused erinevad märkimisväärselt, nii et me ei saa välistada seda stsenaariumi, et kokkulepet ei saavutatagi. ja sellisel juhul tekib selline huvitav olukord, kus meil on konstitutsiooniline kriis või põhiseaduslik kriis. ja ma arvan, et meie kõik siin peaksime vähemalt seda stsenaariumi ette nägema või selle võimalust ette nägema. ja kui ähm, selline olukord ei tekkinud, äh, ja ma arvan, et see võib-olla, selle olukorra vältimine aitaks meil ähm, paremini tööd teha kokkuleppe saavutamise nina, nimel härra Gualtieri, väga lühidalt tahaksin lihtsalt öelda teile, et et ma võtaksin Rafaeli üleskutse vastu. meie komisjon peab tõesti arutama institutsioonilist külge neid küsimusi, mis puudutavad protseduuri ja ilma, et me peaksime noh, detailidesse minema, et millised need ümbervaatamise klausli öö, täpsed detailid on, aga tõesti väga tähtis on, et, et meil oleks, me saaksime väga kiirelt ülevaade, ülevaate praegusest olukorrast selleks, et me saaksime omapoolses panuse anda. Kohski soovib. mul on üks väike küsimus lihtsalt, ma olen Andruga nõus, kahekümnes september valmistab mulle probleemi, sellepärast et kui ma saan aru, siis me peame kõigepealt eelarvedokumendi, eelarvekomisjoni dokumendi ära ootama, ennem kui ma saan midagi veel reageerida üldse. praegu me siis ootamegi seda. aga mis siis saab tegelikult nendest ametlikest tähtaegadest, kakskümmend september, me võime ju kohtuda mitteametlikult äh, nii palju, kui tahame, aga meie komisjonil peab olema ka võimalus äh, rääkida ametlikult äh, sellest dokumendist, aga selleks on meil vaja seda konkreetset dokumenti näha. ja praeguse ajakava puhul äh, ma ei kujuta ette, kuidas see peaks aset leidma. aitäh. Direi che eh, le indicazioni che erano state formulate supponevano nii. vastavalt äh, sellele, vastavalt juhistele, kuna meil praegu äh, dokumente ei ole tähtajad on ette nähtud, aga et kõigepealt me ootame selle dokumendi ära ja seejärel me vaatame, milline ajakava saab olema. seda me ei saa praegu öelda. järgmine küsimus. kodanike Euroopa kultuurikomisjoni poolt härra Höfner, kes on arvamuse koostaja ja komisjon on välja pakkunud, et see tugineks artiklile sada kuuskümmend seitse, mitte artiklile kolmsada viiskümmend kaks. õigusloomelisi äh, ettepanekuid võib esitada ja seda kas siis läbi raporti või vaheraporti, aga see kõik oleneb nüüd kultuurikomisjoni poolt vastuvõetavast otsusest järgmine raport. kõigepealt ma paluksin, et härra Hefner lühidalt tutvustaks oma raportit. suur tänu, härra esimees. alustuseks, nii nagu te ka oma sissejuhatuses ütlesite oleme me arutanud õigusliku aluse küsimust ja teinud seda ülima tähelepanuga ja õigusküsimu-, õiguskomisjon samuti analüüsis seda teksti, meil on olemas õiguskomisjoni ja kultuurikomisjoni arvamus ja mina jagan nende kahe komisjoni seisukohta, ehk siis, et kõige õigem õiguslik alus oleks artikkel sada kuuskümmend seitse. nii et artikkel sada kuuskümmend seitse on see, mida me peaksime arvesse võtma, nii et me saame oma arvamuse välja öelda tavapärase menetluse käigus ja võtame arvesse just äh, neid sätteid äh, õigusliku alusena. väga lühidalt tahaksin öelda, et äh, enamus leiavad, et programm Kodanike Euroopa, mis algas kahe tuhande seitsmendal aastal ja kestis nüüd kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, aga nüüd on juba olemas ka uued programmid perioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. komisjon on välja tulnud väga ulatusliku ettepanekuga, mis on suhteliselt detailne. selles ettepanekus on ka eesmärgid väga täpselt paika pandud, metodoloogia ja ka protseduur on suhteliselt uue, uus ja operatiiveesmärgid on öö, äh, programmi osas paika pandud. Äh, erinevad teemad on gruppidesse koondatud, ma ei hakka detailsemaks siin minema, ma arvan, et kolleegid, kes soovivad, võivad seda dokumenti lugeda. mis puudutab seda arvamust, siis ühelt poolt ma analüüsisin tähelepanelikult seda küsimust ja teisalt ma võtsin arvesse arutelusid, mis on aset leidnud teistes instantsides ja eriti just äh, neid äh, väga mitmeid algatusi, mis on olemas väga palju on neid inimesi, kes on selle programmi kallal töötanud ja nende eh, Nendega on seda arutatud, on arutatud seda, kuidas oleks võimalik seda programmi veel eh, parandada ja tuginedes kõigele sellele, eh, tulin ma, pakkusin ma välja meie komisjonipoolsed ettepanekud ja see on siis see, mida ma sooviksin ka aruta, aruteluks välja pakkuda. ühelt poolt komi-, meie sooviks on see, et komisjoni lähenemist või metoodikat täiendataks, et see võimalduks, võimaldaks ühiste projektidega öö, äh, välja tulla, mis võimaldaks öö, äh, arvesse võtta ka väiksemaid projekte, erinevaid võrgustikke, et oleks võimalik tagada võimalikult suur geograafiline ulatus öö, äh, sellele programmile ja äh, tähtis on ka see, et saaksid kaasatud äh, sellised äh, rühmad ühiskonna inimesed, rühmad, keda, kelleni on võib-olla teinekord raske jõuda. ja seetõttu väga tähtis on see, et oleks vajalikud rahastamisvahendid ka sellel horisontaalsel dialoogil äh, seetõttu tuleb selgelt siin ka ära öelda, et ähm, need summad, mis on ette nähtud just kodanike Euroopa jaoks, et neid ei kasutatuks mitte teiste programmide jaoks, vaid et need kasutatakse ära just selle programmi raames, kasutades ära need instrumendid, mida on ette nähtud äh, kasutada just kodanike Euroopa programmis. ja väga tähtis on ära kasutada ka need vahendid, mida pakub Union leverage, ära kasutada vahendid, mis on äh, meie kasutuses äh, ühisprogrammide ellukutsumiseks ja need ühisprogrammid, rahvusvahelised programmid, ega see ei tähenda automaatselt seda, et see puudutaks kogu Euroopa Liitu, aga meie lähenemine ja meie suhtumine sellesse on suhteliselt avatud. me tahaksime teha omalt poolt ettepaneku, et mõningad detailsemad küsimused, näiteks nagu eh, indikaatorid, mis puudutavad edasiliikumist, oleksid saavutatud, et need oleks lisas, aga mitte selles tekstis endas. aga meil on veel piisavalt aega meie käsutuses, ma arvan, et teil on piisavalt aega ka, et analüüsida seda dokumenti ja mul on juba ette hea meel teiepoolsete kommentaaride, kommentaaride eest minu poolt tehtud ettepanekute kohta. ja kui muudatusettepanekud, kui ma olen muudatusettepanekud kätte saanud, siis arutame uuesti seda küsimust. Gurmai, kes oli intervjueerinud. proua Gurmai, palun. Thank you very much, uh, dear uh, president, dear colleagues. suur tänu, lugupeetud esimees, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänada äh, Geraldi selle arvamuse kallal tehtud töö eest, meie mõlemad usume mitte ainult Euroopa kodanikesse, vaid ka Euroopa äh, kodakondsusesse ja sellepärast äh, tahaksin rõhutada, et loomulikult on see väga oluline programm meie kõigi jaoks, aga mina tahaksin rääkida põhjalikumalt kodakondsusest kui sellisest me juba rääkisime sellest, et kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta on kodanike aasta ja kui ma sõna soovisin selle päevakorrapunktiga seoses, siis sellepärast, et ma arvan, et me peaksime Euroopa kodakondsuse tunde tekkimisele kaasa aidama iseäranis kriisiõhustikus, kus Euroopa Liidu kogu väärtus seatakse küsimärgi alla ja seetõttu tuleb kodanike Euroopat võtta tõsiselt, kodanike kaasamine Euroopa Liidu otsustuste protsessi ning äh, riigiüleste Euroopa tasandi arutelude soodustamine peaks olema meie tähtsate ülesannete hulgas. ma arvan, et on mitmeid valdkondi, kus me saaksime paremini koostööd teha, me võiksime Euroopa institutsioonide toimimisest te teavitatust parandada Ehm, võiksime korraldada teavituskampaaniat Euroopa Liidust, äh, iseäranis teavituskampaaniad, mis oleksid suunatud noortele, põlvkondadele, kes äh, ei teagi mingit muud aega kui äh, Euroopa Liidu aega, aga ei näe paradoksaalselt Euroopa Liidu lisandväärtust. nii et võimekuse suurendamine, paremate tavade äh, levitamine tundub minu arust väga asjakohane ning tänaksin eriti äh, nende muudatusettepanekute eest, mis on sellega seoses esitatud. suur tänu, Gerald! proua Tšelahu. Eh, eh, suur tänu, härra esimees see on üks praegusel ajal kõige huvitavamaid programme. mida tähendab kodanike Euroopa? kõige huvitavam on just noorte suhtumine Euroopa Liitu praeguse majanduskriisi tingimustes ja kui me vaatame neid liikumisi, äärmuslikke liikumisi, mis on Euroopas pead tõstnud, siis me mõistame, kuivõrd tähtis positiivne roll on kanda sellisel programmil. Euroopa kodanikele tundub, et äh, Euroopa Liidu sotsiaal, äh, sotsiaalne süsteem äh, halveneb. tihti kodanikud ei mõista ja ei saa aru, milline positiivne roll on Euroopa Liidul täita. ja kodanikud ei mõista seda, et rahu ja heaolu, mis on valitsenud viimased viiskümmend aastat pärast teist maailmasõda, see on võimalikuks saanud just tänu Euroopale. ja samas nad ei mõista ka seda, et mida kõike on saavutatud ja seda programmi, mis hõlmab kahtesada kahtekümmet üheksat miljonit eurot, on väga tähtis, et see programm viidaks edukalt ellu. praeguse hetkeni dialoog noortega ei ole eriti suureks õnnestumiseks kujunenud ja me oleme täiesti nõus nende ettepanekutega, mis härra Hefner on teinud ehk siis kakskümmend protsenti kulutatakse just Euroopa kodanike ajaloo tutvustamisele ja nii edasi, aga samas see programm peab käima käsikäes programmidega siseriiklikul tasandil, muidugi seal, kus sellised programmid on olemas. valitsused peavad rõhutama just neid positiivseid külgi, mis on Euroopal. tihti kodanikud arvavad, et halb tuleb kõik Euroopast ja kõik hea tuleb oma riigivalitsuse poolt. aga sellise suhtumisega ei ole võimalik meie ees seisvaid probleeme lahendada ja Euroopa Liit ja eriti just Euroopa Komisjon mingil aja, ajahetkel peab hakkama nende küsimustega tegelema. kuidas käivad asjad liikmesriikide valitsuste tasandil, ma mõtlen just Euroopa Liidu fondidele, et milline on, kuidas nähakse Euroopa Liitu liikmesriikides ja millega seletada Euroopas nende äärmuslike liikumiste tekkimist? suur tänu, ma palun, et te räägiksite lühidalt, kaks inimest on veel sõna soovinud seoses selle teemaga. härra Prants, lühidalt palun. jah, uh, eh, ma teen tõesti väga lühidalt. seletuskirjas mainitakse usalduskriisi Euroopa Liidus ja siis jätkatakse selgitustega, viidates sinna äh, sellele, et äh, Euroopa kodanikud ei tea, mis, milles seisneb Euroopa Liidu roll ja selle saavutused. läbivaks punaseks jooneks on see, et kui Euroopa Liitu suhtutakse vaenulikult või äh, on mingid illusioonid purunenud, siis sellepärast, et inimesed ei mõista Euroopa Liitu. aga kui nad mõistaksid Euroopa Liitu, kui neil oleks rohkem teadmisi, siis nad kindlasti hindaksid Euroopa Liitu kõrgelt tõsi, võib-olla äh, Euroopa Liit peaks olema rohkem äh, enesekriitiline, äh, sellepärast et võib-olla, et inimesed mõistavad Euroopa Liitu liiga hästi ja just seetõttu on nende illusioonid pudu-, purunenud, mitte vastupidi. Bene, onorevole Guerrero. suur tänu, kolleeg Guerrero. suur tänu proua Šinaku ütles, et siseriiklikul tasandil peame me kaitsma Euroopa projekte. see on esmatähtis. võib öelda, et isegi tähtsam on see, mida me teeme selles osas siseriiklikul tasandil kui üle-euroopalisel tasandil Ehm, tihti süüdistatakse kolmandaid riike ja öeldakse, et nemad on põhjuseks, miks Euroopa Liidus probleemid, probleemid ei ole lahendust leidnud. me peame selgitama kodanikele, et nad peavad huvi tundma, huvi tundma Euroopa vastu ja väga tähtis on, et oleks tasakaal si-, siseriikliku ja äh, Euroopa Liidu tasandi vahel. suur tänu! härra Hefner vastab. jah, härra esimees, väga lühidalt. ma tahaksin tänada kolleege sõnavõttude eest ja suur tänu konstruktiivsete ettepanekute eest ja ma olen täiesti nõus Sita Kurmaiga ehm, kodanike Euroopat me peame tõesti väga tõsiselt võtma, aga me peame ka tugevdama seda programmi. proua Janakov, mul on väga hea meel kuulda, et te tsiteerisite minu raportit, kuna meil eriti palju aega ei ole, aga ma nägin tõesti, et te olete tähelepanelikult minu raportit lugenud, aga suur tänu positiivsete märkuste eest minu raporti ja minu ettepanekute kohta. härra Guerrero ma olen täiesti nõus teiega, aga mul on tekkinud küsimus, mida me saaksime paremini teha lihtsalt selleks, et tugevdada Euroopat? kui me jätame kõrvale programmid ja üleskutsed ühineda programmidega selleks, et aidata dialoogi kodanike ja Euroopa vahel. me peame tugevdama osalust, demokraatiat, et väga tähtis on tõesti oma vahendeid korralikult investeerida. meie ettepanekute eesmärgiks on see, et me jaotaksime paremini neid vahendeid, mis meie käsutuses on. nii et minu meelest on tegemist väga hea otsusega, väga hea raportiga ja ma tänan komisjoni tema poolse algatuse eest. Il, eh, se vogliamo procedere al... suur tänu, härra Eesmär. ja kui me tahame seda raportit vastu võtta üheksandal eh, oktoobril, siis eh, kahekümnes september kell kaksteist päeval peaks olema muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. Läheme nüüd edasi meie päevakorraga ja me räägime päevakorrapunktist kaheksa raportööriks härra Gualtieri, tõeline, tõelise majandus- ja rahaliidu suunas on meie äh, raporti või arvamuse teemaks. ja me siin püüame reageerida nõukogu presidendi raporti äh, raportile ja ma arvan, et me oleme väga hästi erinevate komisjonide pädevusi määratlenud siin ja kuulame nüüd ära, mida on härra Gualtierile öelda. jah, härra raportöör, pidades silmas seda, et kohe hakkame siin rääkima mitmetasandilisest valitsemisest ja sellega seotud põhiseaduslikest probleemidest Euroopa Liidus, kas me võiksime need kaks teemat ühitada? järgmise raporti puhul on äh, kaks raportööri, härrad Gvaltieri ja Trzaskovski. ja pärast seda asume hääletama, kas ei oleks mitte kasulik, kui me nüüd äh, räägiksime nendest kahest raportist koos. kas olete nõus minuga, härra Gvaltieri? me ei hääleta neid loomulikult koos, aga me võiksime rääkida, kui ma ütlesin kogemata hääletus, siis äh, palun vabandust, ma, mu mõtted pisut kiirelt tormavad, nii et äh, keel ei jõua järele. niisiis räägime nendest kahest teemast koos, kui härra Tsarkovskil pole midagi selle vastu härra Korbet on samuti kohal, tema esindab härra Van Rompuy osakonda. ja nüüd siis raportöörid, kõigepealt saab sõna Roberto Galtieri, sellepärast et tema on raportööriks mõlema teksti puhul ja kui palun, härra Galtieri kavatsen keskenduda arvamuse projektile, sellepärast et sellega on kiirem ja selle kohta tuleks esitada kiiresti muudatusettepanekud äh, ja me asume hääletama ja vaatame, kuidas me siis ühendame need kaks teemat äh, tõelise majanduse rahaliidu suunas ja siis äh, järgmine päevakorrapunkt. tegemist on väga raske teemavaldkonnaga eks hiljem näeme, mis on Egonil öelda meie muudatusettepanekute kohta. kuid kõigepealt võin öelda, et mingisuguseid suuri raskusi meil ei olnud. ma sain tutvuda proua Dysoni raportiga, proua Dyson on ka siin kohal, suur tänu talle tuleku eest ja lugesin läbi proua Mariann Dysoni raporti ning tõdesin, et meie äh, kahe raporti puhul on tegemist ühtse lähenemisega, lähtutakse Euroopa Liidu õigusraamistikust, soovist saavutada äh, tugevam majandus- ja rahaliit äh, ning selleks on meil vaja demokraatliku legitiimsuse eest hoolt kanda, mis aitab tugevdada Euroopa Parlamendi rolli, samuti soovitakse reforme läbi viia tõhusalt ja kiireloomuliselt ning teha seda püsivatel alustel, mitte ainult erakorraliste juhtumite puhul. üldiselt majandusega seotud küsimused ei puutu meie komisjoni see ei kuulu meie pädevustesse ja praegu äh, meie meil on väga vähe olnud aega, nii et mina, minu dokument jagati teile alles täna. me oleme püüdnud keskenduda institutsioonilistele ja juriidilistele küsimustele oma dokumendis ja analüüsida seda, kas me saame reforme läbi viia olemasolevatest aluslepingutest lähtuvalt. proua Dysoni raportiga seoses on kõige olulisem institutsiooniline analüüs tugevdatud koostööst. viimastel aastatel on äh, neid arenguid analüüsitud äh, väga põhjalikult ja valitsustevaheline valitsemine hõlmab valitsusi, erinevaid organisatsioone ja nendevahelisi kokkuleppeid, kuid tekitab samas tõhususega seotud küsimusi. on ükshäälsuse põhimõte, äh, on küsimusi, kus äh, toimub lihtsalt äh, liikmesriikide tegevuste kooskõlastamine teataval tasandil, aga ei ole tegemist mingisuguste kokkulepetega samuti aeg-ajalt äh, eeldatakse liikmesriikide parlamentidelt äh, nõu küsimist. Äh, kogu protseduur iseenesest ei ole eriti tõhus ja selle legitiimsusega on samuti probleeme. liikmesriikide ressursse kasutatakse stabiliseerimise mehhanismile ja sellest lähtuvate poliitikate elluviimiseks niisiis, ähm, tõhususe probleem, demokraatliku legitiimsuse probleem, ainus äh, mõeldav lahendus äh, nendele probleemidele oleks äh, valitsemise küsimuse lahendamine euroala raames. tõesti valitsustevahelised lepingud äh, on muutunud reaalsuseks ja äh, nagu ma ütlesin, tegemist on mitte tõhusa lähenemisega ning äh, demokraatlik legitiimsus väheneb kui see tõesti selles suunas liigub. ja lisaks praegune õigusraamistik on väga rigiidne, väga paindumatu, kuid samal ajal, nagu me kõik teame, ma hiljem räägin teile sellest täpsemalt, praegu teen ainult väikese kiirülevaate oma raportist Euroopa Liidul on selles praeguses paindumatus õigusraamistikus olemas vahendid, mida saab rakendada ilma, et meie ühenduse meetod ohtu satuks, artikkel kolmkümmend kuus, tugevdatud koostöö. Need kaks elementi lubavad meil praegustest aluslepingutest lähtudes saavutada edu, saavutada täielik majandus- ja rahaliit, mis põhineb tugevdatud äh, koostöö põhimõttel. Äh, ja samas aitab meil vältida valitsusvahelisi, vahelisel lähenemisel põhinevaid kokkuleppeid äh, raportis analüüsitakse ja minu arvamuse sam-, samuti analüüsitakse Van Rompuy raporti nelja suuremat plokki. põhiseaduslike küsimuste osas on peamine küsimus, kas tuleks aluslepingut muuta või lähtuda praegusest aluslepingust. proua Tyson tegeleb ka üldisemate küsimustega, mis puudutavad euroala juhtimist ja demokraatlikku legitiimsust minu arvamuses on kümme punkti. esimene puudutab pangandusliitu ja selle võimalikkust ja seda, kas saab kasutada võimalusi eri menetluselt üleminekuks anda järelevalveõigused tavavormis Euroopa Keskpangale, Euroopa Rahandusliit. siin oleks tegemist volituste muutmisega võrreldes aluslepinguga nii et seetõttu äh, tuleks alusleping üle vaadata. artikkel sada kolmkümmend kuus aga võimaldab äh, minu hinnangul juba praegu suurendada eelarve järelevalvet ja kontrolli ja seda ka lähtuvalt artikkel sada kakskümmend üks äh, lõikudest äh, kolm ja neli. nii et äh, eelarve koordineerimise tugevdamine, selleks on vaja oma legitiimsust Äh, mille puhul oma roll on Euroopa Parlamendil ja siin saaks kasutada delegeeritud aktide menetlust Euroopa Parlamendi arvamuse küsimiseks äh, aga see teema iseenesest ei puuduta meie komisjoni, ma arvan, et see on lihtsalt üks tingimusi, aga on kondi-, ka majanduslikke kriteeriume, mida, mida tuleb kindlasti arvesse võtta, selleks et saavutada õige tasakaal öö, distsipliini ja solidaarsuse öö, ja majanduskasvu vahel, aga see ei puuduta nagu ainult meie komisjoni. kolmandaks olen ma käsitlenud oma arvamuses Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit üheksa, seda kuulsat horisontaalset klauslist, mis puudutab tööhõivet ja sotsiaalkindlustusega seotud meetmeid. meie eesmärgiks on ennetava lähenemise tugevdamine eelarvega tehtavas töös pöörata tähelepanu erinevatele näitajatele, mis käsitlevad tööhõivet, sotsiaalkindlustust ja sotsiaalkaitset. kuidas saavutada piisav järelevalve nende küsimuste üle? mina kavatsen rõhutada, et kui puuduvad asjakohased õigusaktid siis äh, äh, tuleb lähtuda piiravatest eeskirjadest ja me tahaksime ju tegelikult äh, majandus- ja rahaliitu, mis on äh, tugev, äh, võimeldab äh, meil eelarvete üle kontroll, eelarve üle kontrolli saavutada, kuid samal ajal ka saavutada õige tasakaal ühiskonnas ning ähm, tasakaal, mis on seotud meie ühisrahuga, rahaga ma näen ette euroala eelarve koostöö tugevdamist. see on väga, praegu väga aktuaalne. kui me aga euroala eelarve lööme täielikult lahti Euroopa eelarvest, siis see äh, võib seada küsimärgi alla ühiste ressursside kasutamise ja võib-olla tuleb anda volitused liikmesriikide parlamentidele, läbipaistvus võib kannatada, järelevalve muutub keerulisemaks. oma arvamuses teen ma ettepaneku menetluse kohta, kus kasutame juba komisjoni tehtud ettepanekut, kus kasutatakse ressursse, mis on tulnud maksudest seoses tugevdatud koostööga euroala riikide vahel. ja see looks mitmetasandilise eelarve, kasutatakse osaliselt euroala ressursse, mida saab tavapärase eelarve menetluse kaudu antitsüklilise tööhõive fondi suunata, millest praegu räägitakse nii palju. ma arvan, et poliitiliselt oleks väga raske rakendada ainult valitsustevahelisi vahendeid või tööriistu, nagu näiteks Euroopa stabiilsusmehhanism ja seda ka järgmise punkti puhul. oleme vaadanud, kuidas saaks stabiilsusmehhanismi tuua Euroopa Liidu tasandile tuua, siin on kaks võimalust, saab kasutada juba olemasolevaid vahendeid. Äh, EFSM näiteks me kasutame artiklit sada kolmkümmend kuus lõiget kuus, mis ei ole veel jõustunud, aga see jõustub pärast Saksa kohtu otsust. aga see ei välista ESM-i kasutamist Euroopa liidu tasandil, nii et kaks artiklit, sada kolmkümmend kuus, kolmsada viiskümmend üks, siis punkt kuus, jällegi liidu tasand, võlakirjatagatised äh, Euroopa euro tasandi välja antud võlakirjade puhul äh, artikkel äh, sada viiskümmend kolm või sada kakskümmend viis. mittepäästmise klausel. ja siis järgmine punkt. ja nüüd, see on siin, Tyson on jällegi rõhutanud et äh, tuleb lähtuda siduvatest alu-, alustest ja siin äh, ma toon sisse institutsioonide vahelise kokkuleppe ja analüüsin äh, nõukogu kohustusi. kaheksas äh, punkt, äh, kohe-kohe jõuan lõpuni. neljas plokk, mis käsitleb liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi suhteid. siin on lühidalt teinud sellepärast et siin on räägitud väga palju sellest teemast, aga võime sellest teistes teemadega seoses täpsemalt rääkida. Van Rompuy dokumendis on tegemist siis kolmanda-neljanda plokiga, me peaksime rääkima siin sellest, kas Euroopa Liidul on vaja euroala eraldi parlamenti, sellele küsimusele võib küll vastata eitavalt, see ei oleks tehniliselt isegi võimalik ja see ei teeniks ka meie soovitud eesmärke. lisaks tekib andmete küsimus, mis puudutab finantskokkulepet, sellesse suhtume positiivselt. ma arvan, et konkreetseid ettepanekuid saaksime teha siin äh, meie härra Tsarkovski äh, arvamuses ja lõpetuseks lisaks nendele artiklitele, kus rõhutatakse, et Euroopa Parlament on Euroopa kodanike, mitte riikide esindaja ja esindab Euroopa Liidu tervikuna, mitte riike, siis on juba olemas meil üks selline kogu, aga ka juba kuus paketiga loodi võimalused euroala eraldi käsitlemiseks ja nüüd saab kasutada Euroopa Parlamenti ja sellisel kujul, nagu Euroopa Parlament praegu on, selleks, et euroalagi valitseda. see on täiesti legitiimne, hoolimata sellest, et sellega seoses võib tekkida probleeme. aga ma arvan, et põhjalik analüüs võimalikest äh, raskustest äh, viib meid järelduseni, et tegelikult see ei olegi nii keeruline ja mina usun, et praeguses olukorras peaksime me džentelmenide kokkuleppest või härrasmeeste kokkuleppest lähtuvalt äh, töötama ja erinevad fraktsioonid saavad oma sõna ka sellisel moel sekka öelda, ilma et keegi kannataks ja, ja siis kõik need teemad, millest me oleme siiamaani rääkinud, mille kohta oleme esitanud poliitilisi arvamusi, nende kohta ütleksin ma, et ma leian, et me peaksime vältima seda, arutelu, et äh, selle üle, et äh, me viiksime läbi mingisuguse minimenetluste reformi, vaid äh, kui on mingisuguseid põhimõttelisi teemasid pädevuste jaotumisega seotud raskusi, siis tuleks pigem teha tõsine ettevalmistustöö ära äh, ja viia läbi põhjapanevad muutusid, nii et Euroopa Liit oleks rohkem kodanikele suunatud, äh, saavutatakse parem poliitiline demokraatlik konsensus ja Euroopa Parlamendi fraktsioonid, ähm, neil on äh, kindlasti palju ähm, ideid, äh, mida sinna artiklite, sellesse arutellu äh, anda ja Euroopa Parlament on läbi kodanike oma legitiimsuse saavutanud, Euroopa Parlament tahab oma algatusõigust kasutada. lähtuvalt äh, artiklist nelikümmend kaheksa muudetud lepingus, kuid see eeldab, et kiireloomuliste küsimuste puhul Äh, on seda väga raske teha. suur aitäh, härra Galtieri, põhjaliku ülevaate eest. härra Troskovski saab nüüd sõna, mina ise lähen viieks minutiks äh, välja, sellepärast et ma pean äh, telefoni teel ühendust võtma, aga proua Kurma juhib nii kaua koosolekut. jah, aitäh, me üritame koos Egoniga teha nii palju koostööd kui võimalik ja ma usun, et hoolimata sellest, mis äh, on kirjas, me tahame, et meie arvamust äh, käsitletakse äh, väga tõsiselt. ja kuidas me oleme üritanud seda probleemi lahendada, me oleme Egoniga üritanud arutada neid küsimusi, mis tõstatuvad sellest, et meil on vaja luua pangandusliit ja me kasutame ja me vaatame läbi ka kõik institutsionaalsed sellega seotud probleemid. hiljem minu ja Kateri äh, raport äh, äh, Need siis, nendes me käsitleme muid küsimusi, mis on seotud sellega, et meil on vaja paindlikumat korda, võttes arvesse, kui palju muutusi on toimumas. tulevikus Äh, me peame kuidagi suutma kohanduda pangandusliiduga. härra Gualtieri raport käsitleb praegust probleemi, aga muidugi tegelikult AFCO komisjonina me peame arvestama ka tulevasi arenguid ja ka neid käsitlema oma raportis ja oma tulevastes ettepanekutes jah, me peame vaatama, mida on meil võimalik kohe teha, mitte ainult äh, rahaturud, vaid ka Euroopa, eurooplased, kes meid on valinud, ootavad teatud tulemusi meie poolt. me peame samuti vaatama, mida me saame tulevikus ära teha, sellepärast et äh, need kos-, kaks aspekti on omavahel seotud. tuleb aga vältida seda, et jääks mulje, nagu me üritaksime lihtsalt institutsionaalselt asju kohandada. me tahame aga ikkagi näidata, et eelkõige siin me tegeleme kodanike muredega. kodanikud on mures selle üle, mis euroga praegu toimub ja me peame vaatama, kuidas sellega toime tulla. muidugi on teatud küsimusi, mis on institutsionaalsed ja mida vältida ei saa. usun aga, et me oleme nõus äh, selles osas, mis puudutab meie ettevalmistavat tööd, siis me peaksime eelkõige keskenduma sellele, mida me saame kohe praegu ära teha nende vahenditega, mis meie kätes on ja mida praegused lepingud lubavad ilma äh, need muutmata kui me pangandusliitu loome, siis meil on vaja konsulteerida, meil on vaja ka selle koja legitiimsust tugevdada. ja siin on olnud juba välja käidud päris palju häid ideid ja ka viimaste aastate jooksul näiteks selle kohta, kuidas oleks meil võimalik Euroopa parteisid muuta nähtavamateks seega näeksid kodanikud paremini, mida me välja pakume, millised on meie erinevused tulevikku silmas pidades ja milline on meie programm valimisteks. nii et seega me peame parteid ja programmid äh, nähtavaks tegema, no samuti Euroopa Komisjon peab osalema arutelus Euroopa tuleviku üle. aga kindlasti me peaksime praegu keskenduma just neile küsimustele, mis koheselt vajavad lahendamist ja mis on seotud Pangandusliidu loomisega. siinkohal pean ütlema, et nõustun enamusega sellest, mis Roberto arvamuses on. kõige olulisemad küsimused, mis puudutavad institutsionaalseid aspekte, leiavad siin ka kajastamist kõige olulisem on see, et me peame jääma ühenduse meetodi juurde ja tagama Euroopa Liidu terviklikkuse. Roberto seda ka oma arvamuses äh, väga tugevalt rõhutab. oluline on see, et uusi institutsioone meil vaja ei ole. sellega me anname juba vastuse ka mõningatele äh, küsimustest, äh, mis esitati töödokumendis ja mis puudutas seda, kuidas kohandada institutsioone esmalt tuleb siis seega selgelt välja ütelda, et Euroopa Parlamendil on legitiimsus nende küsimuste lahendamiseks, meid on valinud Euroopa kodanikud ning eh, me ei peaks eh, ennast nõrgestama me muidugi ei ole ainus legitiimne tegutseja siin, me peame koostööd tegema ka liikmesriikide parlamentidega, aga seda lähtudes Lissaboni leppest ja me peame looma sellise õigusloome, mis ei oleks lihtsalt end üle kordav. meil on olemas parlamendi, Euroopa Parlamendi liikmesriikide parlamentide vahelised äh, kohtumised, aga lisaks sellele on meil veel ka terve rida muid võimalusi kokku saada äh, Äh, foorumeid, kus me arutame rahvusparlamentidega erinevaid küsimusi, mis on seotud ka Euroopa Liidu eelarvega. kõige olulisem ja Roberto ka ütleb selle selgelt välja, on see, et meil ei ole vaja otsida valitsustevahelisi lahendusi väljapoolt lepingut, vaid me peaksime lepingu raames leidma lahendused ja kõik huvitatud liikmesriigid peavad omama võimalust ka osaleda. jällegi, me vaatame, kuidas kasutada tugevdatud koostööd, seda me teeme juba praegu, kui me üritame äh, üles ehitada pangaliitu ja tulevikus me käsitleme seda küsimust oma raportites veel põhjalikumalt, aga me peame meeles pidama eelkõige seda, kui me räägime tõhustatud koostööst, et see on alati niimoodi olnud kõikide ettepanekute puhul ning kõikide erinevate Lissaboni lepingu äh, uute äh, versioonide või uute äh, inkarnatsioonide puhul ja Nitsa lepingu puhul oli tegemist ju sama, aga tegelikult on see viimane võimalus kasutada tugevdatud koostööd. nii et kõigepealt me peame lähtuma lepingutest, kui aga see ei õnnestu, siis me peame jätkama juba tugevdatud koostööga. kaks küsimust, mille puhul ma nõustun täiesti Robertoga siin me peaksime me võime muidugi küsimusi tõstatada, aga me peame olema ettevaatlikud, kui me neid küsimusi tõstatame. esimene küsimus puudutab seda, kuidas äh, muuta siduvamaks majanduslikku suunamist, kuidas seda teha, aga kas seda teha läbi institutsionaalsete lepingute. me peaksime selle üle hakkama praegu mõtlema ja veelgi olulisem teiseks Euroopa Liidu eelarve küsimus ma ei ole kindel, kas tegelikult kas me peaksime Euroopa stabiilsusmehhanismi vahendeid kasutama ja läbisegi ajama Euroopa Liidu eelarvega? Need on muidugi omavahel seotud, see on ilmselge, kui me arutame uut eelarvet aast-, ja finantsraamistik aastateks kaks tuhat neliteist äh, kuni äh, kakskümmend, siis äh, tuleb vaadata ka seda, mis eurost saab. meie vastus peaks olema järgmine, me peame kasutama Euroopa Liidu eelarvet ja siinkohal ka arvestama seda tööd, mida tehakse selleks, et eurotsooni päästa. me peame investeerima eelkõige, et tagada majanduskasvu ma pole kindel, kas me peaksime käsitlema neid vahendeid osana Euroopa Liidu eelarvest, kas tegemist on uue osaga. Äh, me peaksime rääkima pigem oma vahenditest. või uutest vahenditest, vabandust. tegemist oleks siis nagu uute vahenditega Eurotsoonis me ei peaks segi ajama seda eelarvega, see on võib-olla kõige vastuolulisem aspekt Roberto eelarvest ja seda küsimust peaks veel pikemalt arutama. ja me võiksime sellele rohkem aega pühendada. ma usun, et selline kaheosaline Euroopa Liidu eelarve võiks tekitada rohkem probleeme, kui ta neid lahendada suudab ning sellest võiks tuleneda ka tohutu segadus Euroopa Liidu kodanike jaoks. sellisel juhul võib selguda, et tegelikult me kulutame miljardeid eurosid Euroopa Liidu eelarve all, see on aga eksitav ah,. ja sellel võivad olla samuti vastutöötavad tagajärjed eh, eelarve läbirääkimistel, mis praegu toimuvad, nii et me ei tohiks neid kahte asja ühte panna. ja lõpetuseks menetluslik pool meil peaks olema selge pilt sellest, kuidas edasi liikuda. Dysoni raport kõigepealt, siis meie arvamus, siis meie enda äh, raport mitme äh, tasandilise valitsemise kohta ning selle kohta, mis meil tulevikuks plaanime ja meie seisukoht siis äh, ainuüksi tulevase, tulevaste institutsiooniliste muutuste kohta. Need kolm asja peaksid olema eraldi, väga keerukas on seda kõike lahus hoida, aga jällegi menetlust silmas pidades me ei suuda ainult ühe raportiga, mis Pangaliitu puudutab ju kõiki institutsionaalseid küsimusi lahendada, me peame lihtsalt õige suuna kätte näitama. usun, et Roberta seda üritabki teha. peaksime aga tagama, et oleks selge kuidas me tulevikus edasi liigume ja me peame seda koostöös äh, tegema Econiga. suur aitäh! suur aitäh, härra Tarkovski ja nüüd palun äh, kolleeg Tyson. Ehm, suur aitäh! suur aitäh kutse eest osaleda teie töös me muidugi võtame sama sõbralikult vastu ka härra Galtieri enda juures, kui me neid küsimusi arutame oma komisjonis. härra Galtieri on ka asendusliige, nii et mingeid probleeme ei tohiks tekkida. aga igastahes me tahtsime selgitada, millised on meie probleemid ja sooviks on see, et koostöö meie vahel laabuks nii hästi kui võimalik. tuletaksin meelde, miks see raport või milline on selle raporti loomise taust, EKON on äh, siis äh, raporti koostajaks põhiseaduslike asjade komisjon äh, koostab omapoolse arvamuse. tegemist on õigusloomelise resolutsiooniga, seda ei tohiks silmist lasta, tahaksin meelde tuletada artikkel sada viiskümmend kaks lepingust ja nelikümmend kaheksa meie kodukorrast on olulised siinkohal. ei tohi unustada, et me selles äh, kontekstis tööd teeme. seega siis äh, lepingu piires on meil vaja komisjonile edastada omapoolsed ettepanekud, märkused ja küsimused ja peame ütlema, et me ootame nüüd õigusloomulisi ettepanekuid, mis lähtuksid äh, kõnealusest lepingu artiklist ja selline on mandaat, nii nagu mina sellest aru sain tõenäoliselt oleks vaja minna kaugemale sellest, mis praegu lepingus on, aga praeguses kontekstis on siis äh, see peamiseks sisuks ning selle ümber ma oma raportiga koostasin. mind määrati Econis raportööriks. Äh, üks päev enne suvepausi toimus meil ka esimene kuulamine ja pärast suvepuhkusi tuli hakata tegutsema väga kiiresti. ma räägin sellest praegu sellepärast, et meil on laual töödokument, kus on väga palju küsimusi ning samuti on raporti eelnõu, aga tegelikult me ei ole jõudnud veel Econis äh, neid põhjalikult läbi arutada. ma olen sekretäriaadiga koostööd teinud selleks, et ette valmistada kuulamine koos Euroopa Keskpanga äh, presidendi volinik Barnier ja Rehniga ning äh, Econi liikmed liikmetele valmistasin ette ka töödokumendi eh, siis eh, puhkuste järgseks ajaks. ise tegin tööd puhkuse ajal, nii et eh, see oli väga põnev, aga tahtsin lihtsalt ütelda, et me ei ole jõudnud veel põhjalikult omavahel konsulteerida Econis, teeme seda neljapäeval. meil on vähe aega, et kõik probleemid lahendada, sellepärast et seda raportit tuleb tutvustada samuti Euroopa äh, Liidu Nõukogu töörühmas. ja samuti tuleb silmas pidada, et me töötame koos nelja presidendiga, härra Van Rompuyga, kes tahab koos härra Barroso, härra Draghi, härra Junckeriga edasi liikuda, mm, et äh, tutvustada siis võimalikke perspektiive tuleviku jaoks ning välja töötada samuti ajakava tugevdatud äh, rahandusliidu jaoks nii et siin tuleb silmas pidada kõike seda ning kinni pidada ette antud ajakavast. ajakava on oluline, kus sekretäriaadiga oleme seda arutanud, teie arvamus on kaasa arvesse võetud, hääletada on võimalik viieteistkümnendal oktoobril Econis ja seejärel tuleb vaadata, kuidas asjad arenevad erinevates institutsioonides, enne kui otsustame, kuidas ise edasi liikuda raportiga siin viidati samuti töödokumentile, issue paper'ile ja oma töö raames kindlasti äh, saame me veel terve hulga muid dokumente, kindlasti me ootame ja võtame need dokumendid kõik vastu, mida rohkem materjali meil on, seda rohkem inspiratsiooni me saame. nüüd minu enda raporti kohta tahaksin välja tuua just äh, raporti koostamise küsimuse, sellepärast et siin me lähtume artiklist äh, kakssada viiskümmend kaks ja lisades äh, on ära toodud terve rida küsimusi, mis me esitame komisjonile, aga selleks on vaja ka silmas pidada praegust poliitilist konteksti. põhjenduspunktides, te näete, põhjenduspunkte on väga palju, palju rohkem kui enamasti enamasti me käsitleme kohe otse probleemi ennast, aga siin me pidime natukene teistmoodi tegutsema. selleks, et me saaksime komisjonile esitada küsimusi, nii et komisjon võiks omalt poolt välja tulla õigusloomuliste ettepanekutega. mina olin ambitsioonikas oma raportis, te teate, et meil on suuri puudujääke demokraatia, vastutuse ja majandus- ja rahaliidu eh, puhul ja kriisi puhul te nägite, et palju asju tehti ära väljapool leping, väljaspool lepinguid ja institutsioon, institutsionaalsest raamistikust samuti väljaspool. meil ei olnud piisavalt vahendeid ega personali, et kõike seda teha eh, ühenduse raames ühenduse õigusloome raames. mina olen aga üritanud ambitsioonikas olla, suuri muutusi muidugi homme juba läbi viia ei ole võimalik, aga tuleb vaadata, mida me saame teha olemasolevate lepingute raames. millele ma rõhku panen? siin on kritiseeritud, tehtud ettepanekuid, seda kriitikat on kõvasti olnud, me peame teiseks töötama lepingute raames, kui võimalik. ja mis puudutab võimalikku äh, lepingu muutmist, siis äh, jah, aga see, et võib-olla midagi muutma hakatakse, ei tohiks takistada seda, et me mõned asjad saame ikkagi ka praeguste lepingute raames ära teha. nelja samba kohta Äh, Euroopa Liidu Nõukogu, Pangandusliit, Juan Rompuy. kui me tahame edasi liikuda ja see on minu eesmärgiks raportöörina Econis, kui meie eesmärgiks on kaasa aidata sellele, et me kriisist välja tuleme ja ei pea silmas ainult lühikest perspektiivi ja kui me räägime samuti majandus- ja rahaliidu äh, tugevdamises, siis meie esmaseks eesmärgiks peaks olema järelevalvemehhanismi rajamine. järelevalvemehhanism, seiremehhanism on see eeltingimus, mille nõukogu on püstitanud äh, selleks, et me suudaksime lahendamata pangakriise ja riigivõlakriise. eelmisel nädalal tehti ka konkreetne õigusloomeline ettepanek, selle tegi härra Barnier ja see puudutas äh, pangandusjärelevalvet Egon teeb samuti oma eh, raporti selle kohta ning eh, me vaatame, kuidas neist neid kahte küsimust eh, saaks koos vaadelda. mina olen muidugi Econis raportöör, aga me peame oma raportides samuti arvestama nende arengutega, mis praegu aset leiavad. lisaks sellele on resolutsiooni ettepanekud samuti öö, hoiuste äh, tagatisskeemide jaoks, ma ei hakka siin äh, detailselt mehhanismi kirjeldama praegu, aga ma usun, et et hoiuste tagatise süsteemid ja muud resolutsioonid kõige selle puhul me peame muidugi arvestama ka seda, mis liikmesriikide tasandil tehakse. kui me aga ainult äh, sellele keskendume, siis jällegi oleme valel teel. kui me räägime järelevalvesüsteemist, siis sellisel juhul tuleb olla eriti tähelepanelik raportit koostades. kõik ettepanekud on teretulnud muidugi lisaks sellele tuleb ka poliitilises plaanis äh, oma valik teha, väga oluline on see, milline see järelevalveorgan olema saab, äh, milline pank, milline riik, kelle pädevusse see järelevalveorgan läheb. meie valikuks on Euroopa Keskpank, vaatame siis, äh, mida teised arvavad Euroopa Keskpangal on äh, piisavalt teavet, ta on ka usaldusväärne, nii et tal peaks olema võimekas küll. teiseks äh, aspektiks on äh, eelarveliit, härra Gualtieri viitas ka sellele, paljud on sellest rääkinud kahjuks, aga siin on väga palju ära tehtud väljaspool ühenduse õigusraamistikku, see aga ei tohiks takistada meid soovimast, et tulevikus asjad teisiti läheksid. oma raportis üritan ma ütelda seda, et kõik, milles juba kokku on lepitud, eh, leiaks ka ellurakendamist, kaksikpakke, eh, eelarve kokkulepped, siin on endiselt veel raskusi. me ei peaks aga mingeid lisasamme astuma hakkama, eh, enne kui juba vastu võetud otsustused ellu viiakse. nii et seega tuleb vaadata, kuidas oleks võimalik jõuda tõelise integreerituseni eelarve küsimuses ei tohi ka solidaarsust kõrvale jätta, nii et siin tuleb leida selline tasakaal. seda me arutame muidugi EKONis ja ka teil omakorda on aega sellele järgi mõtelda. majanduslik integratsioon, siin on ka teatud küsimusi, mis tõstatuvad kas on tegemist selliste asjadega, mida on võimalik muuta siduvamaks, kui kaugele me võime minna, samuti tuleb silmas pidada strateegiat kaks tuhat kakskümmend, sotsiaal, turumajandus nagu Lissaboni lepingus on ära toodud, on miski, millest me peame kinni pidama, me peame sellega arvestama, peame vaatama, kuidas oleks võimalik asju muuta siduvamaks. kas me teeme seda siis eh, prääniku või piitsaga? kardan, et kui me piitsa kasutame, see nii ka väga kaua edasi minna ei saa. tulevikuks, tulevikus oleks vaja samuti kasutada stiimuleid ja julgustavaid meetmeid liikmesriikides, me peame muutma kogu süsteemi atraktiivsemaks. võib-olla saaks niimoodi natukene paremaid tulemusi kui lihtsalt karistades. samuti fiskaalpoliitika harmoneerimise küsimus. kui me räägime Rahandusliidust, aga ei räägi maksudest, siis sellel ei ole mingit mõtet, on terve rida selliseid valdkondi, kus oleks võimalik äh, paremini äh, neid asju arutada, äh, finantstehingute maks. nii et siin oleks vaja rohkem neid küsimusi vaadelda ka kvalitatiivselt on vaja paremaid tulemusi saavutada, meil on vaja edasi töötada selle nimel, et meil oleks õiglane võrdne maksusüsteem, nii et liikmesriikidel oleks võimalik muidugi maksu koguda, aga samuti on meil vaja omada tõhusamaid või, vahendeid võitlemaks maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidmise vastu. ma ootan väga palju muidugi poliitilises plaanis teie komisjonilt algusest peale, me oleme arvanud, et kui üldreegliks on see, või pigem, kui luuakse uusi institutsioone, siis ei ole võimalik seda teha ilma parlamendi osaluseta. see on esimene asi, seda ilma meie ette ei tehta. kui mingid pädevused nüüd aga mõnele teisele tasandile üle viiakse, näiteks liikmesriikidelt Euroopa Liidule, siis sellisel juhul on vaja samuti tagada, et äh, ka vastutust kantakse sellel tasandil, kuhu on pädevus üle läinud nii et on vaja tagada ja kui see pädevus läheb institutsioonidele, siis peavad nad olema demokraatlikult vastutavad. demokraatlik järelevalve ei pea kuidagi äh, väiksemaks jääma, hoopis vastupidi, see on äh, üheks asjaks, mida mina kindlasti tahan. nii et nüüd vaatame, millised muudatusettepanekud tehakse, vaatame ka, milline saab olema teie raport, aga ma loodan, et meie koostöö saab olema hea, olen avatud äh, selleks, sellele ja tõenäoliselt on vaja läbi lõigata terve hulk nabanööre, aga me peame ikkagi jõudma fraktsioonide vahel mingi kokkuleppeni ja, ja survet avaldama, et leitaks lahendused kriisile, aga me peame ka kriisist kaugemale vaatama, me peame tagama, et Majandus- ja Rahandusliit tõepoolest äh, oleks elujõuline ja tõhus ja samuti peavad meil olema vahendid selleks, et, et takistada tulevikus taoliseid eh, kriise tekkimast. Eh, me peame suutma kriise ennetama ning me peame olema võimelised ka kiiremini lahendusi leidma, sellepärast et praegu kuna majandus- ja rahanduskriis kestab juba nii kaua, tuleneb ainult sellest, et meil ei ole lihtsalt piisavalt õhuseid vahendeid, et sellele kiirelt reageerida, aitäh! suur tänu! härra Von Rompuy, kabineti esindaja võtab nüüd sõna, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, mul on äh, alati väga tore tulla siia äh, ja kohtuda oma vanade kolleegide ja sõpradega, ma loodan, et te olete siiski veel minu sõbrad siin komisjonis. ja mitme äh, tasandine valitsemine pole tegelikult Euroopa Nõukogu presi-, äh, ministrite nõukogu presidendi äh, volituses. Äh, nii et ma arvan, et härra esimees, tegelikult te tegite targalt, ühendades need kaks teemat, mitmetasandiline valitsemine ei ole kontekstiväline teema. tegemist on teemaga mis äh, on just nimelt sellel taust, selles taustas, nagu te olete näinud. president Van Rompuy viis läbi laiaulatusliku konsulteerimise, enne kui ta oma raporti koostas. ja paar nädalat tagasi, vähem kui kaks nädalat tagasi avaldas ta dokumendi Issues Paper mille eesmärgiks on koguda võimalikult laiapõhjalist reaktsiooni. ja mis puudutab vastutust, aruandluskohutust, legitiimsust Euroopa Liidus, siis me tahaksime äh, suuremat otsustusjõudu Euroopa tasandil ja demokraatlikku aruandluskohustust, mis vastastikku teineteist tugevdavad. Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide tihe kaasamine, austades ühenduse meetodit, on oluline. tsitaadi lõpp ja selline on siis äh, presidentide tasandil äh, meelestatus äh, nelja presidendi tasandil täiesti teistsugune, kui ajakirjandus on aimu andnud sellest, kuidas täiesti uut ülesehitust ja on käsitletud, sellistest asjadest pole siiski sugugi räägitud, vaid räägitud on ainult kõigest sellest, mis on dokumendis kirjas. seda õig-, põhjendatult on loogiline kõigepealt otsustada, millised on sisulised muudatused, milles kokku kavatsetakse leppida. kas koondatakse Euroopa tasandile rohkem pädevusi ja alles siis, kui see otsus on langetatud, tuleb hakata analüüsima, kuidas demokraatlikku aruandluskohustust tagada me ei saa lihtsalt rääkida teoreetilisest demokraatlikust aruandluskohustusest, ilma et me teaksime, millisele sisulisele olukorrale seda rakendada, nii et selline lähenemine on iseenesest väga loogiline. loogiline on selline lähenemine ka teisel põhjusel, kõigepealt tuleks ära kuulata liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi arvamused, enne kui asjale päris kallale asuda ja kõigepealt on plaanis siis läbi viia kõikide liikmesriikidega ja Euroopa Parlamendiga kahepoolsed läbirääkimised, suurem osa läbirääkimistel osalejatest on siin ruumis, härra Galtieri näiteks, ja seejärel toimuvad mitmetasandilised läbirääkimised ja alles siis koostab äh, president oma raporti. sellised konsulteerimised praeguses faasis ei ole tegelikult läbirääkimise etapid. Nende eesmärgiks on aidata presidendile äh, ülemkogule raportit äh, koostada, raporti äh, on, ta on ülemkogu neilt palunud ja see raport ja sellel tasandil saavutatud konsensus ei ole iseenesest veel mingi lõplik etapp, see alles käivitab õige menetluse, mille käigus kõiges lõplikult kokku lepitakse, nii et tegemist on alles kogu protsessi algusega. selles protsessis on kõikidel asjaosalistel veel mitmeid võimalusi oma sõna sekka öelda president on väga huvitatud Euroopa Parlamendi seisukohtadest, nagu te teate. ja just sellepärast eh, ongi Euroopa Parlament sellesse protsessi kaasatud. presidendi ülesanne ei ole just kergete killast, tema peab juhtima võib-olla kõige keerulisema Euroopa institutsiooni tööd, mis tuleb kokku ainult aeg-ajalt ning peab väga vastuolulistes küsimustes saavutama konsensuse kahekümne seitsme liikmesriigi vahel või siis kas ka euroala või euroala pluss liikmesriikide vahel. ülesanne on väga keeruline, tuleb tagada vajalikul tasandil poliitiline toetus, et siis edasi tegutseda tuleb saavutada selle institutsiooni tasandil äh, konsensus ja see institutsioon on üks osa institutsioonilisest maastikust Euroopa Liidus. nii on siis äh, asjad praegu ja eks me kõik äh, ootame, kuidas asjad arenevad lähinädalate ja lähikuude jooksul, tegemist on ühe tähtsaima protsessiga, milles, mis on Euroopa Liidus aset leidnud viimastel aastatel ja ma ootan juba pikisilmi tulemust. Onorevole Corbett, e adesso come voi vedete guardando l'orologio il tempo per gli interventi nagu te võite näha, meil ei ole enam väga palju aega jäänud ja seetõttu ma palun, et te väljenduksite väga lühidalt või otsustame praegu äh, katkestada selle arutelu ja läheme hääletuse juurde ja pärast äh, arutame seda küsimust või arutame seda küsimust järgmine kord, aga vaatame, kuidas asjad lähevad ja nüüd annan esimesele sõnavõtusoovijale sõna, härra Tahv. On the process, I don't think it is satisfactory. mis puudutab seda menetlust, siis või seda töökorda, siis ma arvan, et me praegu ei saa rääkida sellest oma komisjonis, tegemist on liiga laialivalguva, liiga keerulise teemaga. ja kiiresti sellest läbi kapates ei ähm, hindaksime piisavalt selle teema tõsisust äh, ega ka proua Dysoni tehtud tööd. ega, ega ka president Van Rompuyt. ütleksin ainult nii palju, et komisjonina peaksime omalt poolt tagama Euroopa Liidu ühtsuse, kui see on vähegi võimalik õigusriigi põhimõte peab aitama meil määratleda seda fiskaalliitu, mida me tahame üles ehitada ning äh, sellist äh, föderaalset majandusvalitsust, mis toimib. tuu-, ühenduse meetodi ja valitsustevahelise meetodi äh, vahelise lõhe liigne tähtsustamine on vale. mõlemad süsteemid, ilma mõlema süsteem, mõlemat süsteemi kasutamata ei oleks me fiskaalkokkulepet saavutanud, ei oleks saavutanud me stabiilsusmehhanismi välja arvatud äh, juhul, kui me oleksime lähtunud äh, Euroopa Liidu õigustikust välja jäävast lepi-, lepingust. kui me tahame, tugevdada meie saavutusi kriisijuhtimise vallas äh, ja me tahame neid muuta püsivamaks, demokraatlikumaks, siis me peame oma tööd jätkama. mitte ainult aluslepingut muutes, vaid ka liikmesriikide, sealhulgas ka Saksamaa lähenemist muutes. Dysoni raportit Äh, puhul võib-olla me võiksime ühtse järelevalvesüsteemi puhul äh, lähtuda kahesest õiguslikust alusest, seda artiklit sada kakskümmend seitse äh, lõige kuus ja artikkel sada neliteist, see on praegu ebaselge, aga kui me saavutaksime selguse õigusliku aluse osas, siis see oleks tähtis samm edasi ja siis see üheksa liikmesriigi küsimus, mis jäävad euroalast välja. kuid millel puudub ähm, erand eurost, vajab tõsist analüüsi ja praegustes ettepanekutes on mitmeid lünki. nii et ähm, me peame veel päris palju tööd ära tegema ja võib-olla on meil vaja kutsuda kokku oma komisjoni erikoosolek, et nendest küsimustest rääkida. Grazie, onorevole Tahv. Dunque, io mi trovo in questa difficoltà. suur tänu, härra Tahv. minul on mõningaid probleeme praegu meie töökorraldusega. me oleme jõudnud nüüd hääletamise juurde ja me peaksime hakkama hääletama, aga raportite arutelu peab ka jätkama, seega kui te olete nõus, siis ma teeksin ettepaneku, et äh, kõigepealt on meil äh, Gualtieri raport ja siis Gualtieri Traskovski raport ja minu ettepanek on, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg paneme paika kõigepealt esimese äh, raporti osas ja lükkame edasi Gualtieri Traskovski arutelu, tuleme selle juurde pärast hääletamist tagasi, et niimoodi, et ka teised, kes sõna soovisid, saaksid sõna võtta ja see võimaldab meile ära kuulata ka raportööride vastused. kui te nõus olete, siis toimime niimoodi, härra Gualtieri. härra esimees ma arvan, et me peaksime üritama vältida riski, ärgem lükakem edasi tähtsaid arutelusid. me peame arvesse võtma ka protseduuri erinevaid etappe ja sealhulgas ka muudatusettepanekuid. ühelt, ühest küljest me käsitleme tähtsaid küsimusi, aga me ei ole tegelikult sisuliselt arutanud neid asju selline risk on praegu täiesti olemas, ma arvan, et proua Tyson võiks kohale jääda siia ja me võiksime vastata proua Tysonile just nende küsimuste osas, mis teda otseselt puudutavad. tihti meie hääletus läheb tunduvalt kiiremini kui see aeg, mis nendeks on päevakorras ette nähtud. võib-olla võiksime me siis siiski mõne minuti nüüd edasi lükata hääletamist ja härra Tahvi küsimus on, poolt esitatud küsimus on ka äh, väga tähtis ja me peame paralleelselt arutama seda paralleelselt muudatusettepanekute esitamise tähtajaga. kui me pärast hakkame seda arutama, siis me peame edasi lükkama ka muudatusettepanekute esitamise tähtaja. sest muidu on tegemist kasutu aruteluga. väga kena mis, mida mina soovin, on tõesti, et me keskenduksime nendele teemadele, ma olen valmis jätkama arutelu ja mitte minema praegu siis hääletuse juurde, nii nagu päevakava seda ette näeb, aga samas on kolleege, kes on kohale tulnud selleks, et osaleda hääletusel ja ma paluksin, et nad mitte ei lahkuks, sellepärast muidu see võib äh, Ähm, mõjutada hääletamist. kui te olete nõus, siis läheme edasi aruteluga, kõigepealt härra Efner, härra Brons ja siis vastused. kui te nõus olete. nii et järgime härra Gualtieri ettepanekut, kui te nõus olete. proua Tyson. Mr Chairman, please, I mean uh I honestly think that there's a lot of people are here for jah, tõesti. ma leian, et siia on väga palju inimesi tulnud selleks, et äh, hääletada Tšehhi protokolli üle, mis on väga põnev hääletamine ja nende tahet me peaksime ka austama, aga ma arvan, et meie komisjonil on vaja märkimisväärselt rohkem aega kui ainult tänane pärastlõuna, et sellest raportist rääkida. ja mina teen ettepaneku, et korraldame järgmisel nädalal erakor-, erilise koosoleku, mis on pühendatud sellele. Come sempre quando si tratta di prevedere riunioni straordinarie ci sono complessità tecniche di inter- teate, kui me taotleme erakorralisi Äh, koosolekuid, siis sellega seonduvad tehnilised probleemid, et kas me saame saali ja nii edasi, härra Traskovski. Immediately urgent on the coordinators agenda, so maybe what we could ja võib-olla see küsimus on äh, ka koordinaatorite päevakorras, äh, võib-olla me võiksime kiiresti ära hääletada ja siis kasutada seda aega ära ja rääkida sellest pärast. kas see sobiks? Eh, in questo caso, scusi Presidente, chiedo magari solo di poter... Eh... jah. ma tahaksin vastata proua Tysonile see, eh, selle kohta, mis puudutab protseduuri. kahest minutist piisab ja sisuline arutelu pärast hääletust. proua Tyson, kas te saaksite jääda siia? kas te saaksite oodata ära hääletamise lõpu? E kahe-kolme minutiga võib-olla jõuaksime vastata ära proua Tysonile ja siis hääletus. proua Tyson, mis te arvate sellest ettepanekust? kuna te saaksite siia saali jääda, kas äh, siis kuulaksite ära raportööride vastused? ja pärast hääletust läheksime edasi sisulise aruteluga. suur tänu, härra esimees, ma arvan, et see on väga hea ettepanek. ma olen täiesti valmis ja igati teie käsutuses. ma vaatasin teie päevakorda ja ma nägin, et mingil teatud kellaajal peab hääletuse juurde minema. et mul on äh, veel teisi kohustusi, homme hommikul kell üheksa ootab mind triipek, et kahjuks ma ei saa rohkem kui tunniks ajaks jääda siia aga ma olen valmis ära kuulama teie reaktsiooni ja pärast teeme edasi koostööd äh, selle teksti kallal, tuginedes muudatusettepanekutele, aga ma olen vägagi huvitatud esimes-, esmastest äh, reageeringutest. minu raporti projekt on kättesaadav ja olemas äh, alates seitsmendast septembrist, nii et kolleegid võivad sellega tutvuda ja vaadata, mida ta sisaldab. ja vaadata, mis vastavalt te, teie pädevusele teid otsesemalt puudutab, sellepärast et praegu mul on selline tunne, et teil on väga kaugeleulatuvad äh, nägemused sellest küsimusest, mis lähevad kaugemale selle raporti piiridest. aga võib-olla oleks hea, kui te loeksite seda raportit ja muidugi ma olen igati huvitatud teie komisjoni äh, seisukohtadest proua Tyson, kas te saaksite meiega jääda, palju teil aega on? üks tund. siis, kui te saaksite jääda meiega, siis me kuulame härra Gualtieriera kõigepealt ja siis teie, proua Tyson, võite midagi veel lisada, kui te soovite, seejärel lähme hääletuse juurde. ja arutelu jätkame ilma teieta pärast. suur tänu. ma tahtsin Äh, proua Dysoni kohalolekul äh, käsitleda ainult ühte punkti ja tegemist on kõige kiireloomulisema küsimusega ja puudutab see õigus, selle raporti õiguslikku alust. ja kui te ära lähete, siis me jätkame oma arutelu ja me teavitame teid äh, meie arutelu sisust. ma tahaksin teid tänada tänada selle eest, et te olete olnud meie käsutuses, te olete olnud valmis koostööd tegema ja ma tahaksin rääkida sellest, et kuidas mina tõlgendan teie raporti õiguslikku külge. me ei pea mitte rääkima ainult põhjenduspunktidest, vaid otseselt ka resolutsiooni tekstist kui sellisest. praegusel hetkel, kui me nüüd väga rangelt et järgime õigusloomelise omaalgatusliku raporti mõistet, siis ei ole teie tekstis see ette nähtud. meil on juba õigusloomeline ettepanek olemas panga, pangandusliidu kohta. edasi nüüd aluslepingute reform, siin juba ei ole tegemist no, ähm, sama algatusega. ma olen nõus sellega, et proua Tais-, proua Taissoniga ta tegeleb kahe keskse, keskse teemaga. ja raporti lisas räägitakse sellest, et ei ole vaja uusi määrusi, aga on vaja kohaldada two-back'i. ma olen nõus sellega. aga kui me tahame nüüd äh, väga täpsed olla, siis me peame ütlema, et millist menetlust äh, kasutatakse, kas määrust, triloogi, see ei ole õigusloomeline algatus. et kui me nüüd väga rangelt järgime põhimõtet, siis võime me siia tuua sisse selliseid küsimusi, mis, äh, mida ei oleks vaja Eh, muud õigusloomelised algatused eh, ja nendega seonduv on väga keeruline. määrus ütleb, et on vaja väga täpset õiguslikku alust, väga täpset raamistikku. antud juhul see ei ole võimalik ja proua Tyson on väga hästi teinud, üritades olla paindlikum ja pannes väga mitmed küsimused lisadesse isegi osa selliseid asju, mida komisjon on välja pakkunud. seetõttu ma arvan, et oleks hea viidata demokraatlikule legitiimsusele ja äh, viidata sellele, kuidas on omavahel seotud äh, aluslepingud, reform ja teised küsimused. mina ei ole esitanud muudatusettepanekuid lisade kohta lisad puudutavad põhiliselt eh, EKONit, me võime muidugi seda arutada, kas peaks resolutsioonist midagi välja võtma ja panema selle lisasse. nii või teisiti, olles ära kuulanud kolleeg Korbeti, võib mõelda, et kui me kõik ei käi õigusloomelise algatuse alla. proua Tyson, kas te oleksite nõus nüüd lõpetama selle esimese osa, siis lähme hääletuse juurde pärast, lähme aruteluga edasi. mul ei ole äh, vaja pikemalt äh, teie aega kuri, kuritarvitada. et härra Gualtieri rääkis nendest osadest, millest kuu, koosneb see, et kõigepealt on põhjenduspunktid, siis resolutsioon ja Eh, lisad, ka lisade osas peab olema väga täpne. ma arvan, et arvesse võttes poliitilist konteksti, siis me peame välja pakkuma teatud algatused eh, komisjonile ja muidugi me peame väga täpselt silmas pidama seda, et milline on meie eesmärk, milline on meie poliitiline nägemus sellest ja me peame arvesse võtma ka Van Rompuy raporti nelja alussammast. sellepärast, et tuginedes sellele ülesehitusele on palutud ka meil see raport öö, koostada, nii et suunised on Van Rompuy raportis paika pandud nii et ma arvan, et targem on ära oodata, et te loete läbi selle, mis ma olen kirjutanud sinna sellesse raportisse, ootame ära teie komisjoni ja EKONi arvamuse. EKONi komisjonis esimene tutvustus leiab aset alles kahekümne seitsmendal septembril, aga aeg sunnib meid tagant, me peame kiirelt töötama ja Eh, jaanuari lõpp, see on maksimum, mille ma pean selle raporti, eh, raportiga välja tulema, me peame seda ajakava, mis on paika pandud, arvesse võtma. nii et me võime üritama saavutada parima tulemuse, tuginedes sellele ajakavale, mis on paika pandud. sellega me praegusel hetkel lõpetame ja nüüd läheme hääletuse juurde ja pärast hääletust läheme edasi aruteluga suur tänu. ma tänan ka EKONi komisjoni, ma olen veendunud, et meie omavaheline koostöö saab olema viljakas. Läheme hääletuse juurde. kõigepealt kõigepealt tuleb hääletamisele Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamine Tšehhi Vabariigi suhtes, protokolli eelnõu. et Euroopa Liidu protokolli eelnõu heakskiitmine. ja me võime kohe minna hääletuse juurde, sellepärast et me oleme seda juba arutanud, keegi sõna ei ole soovinud, panen hääletusele protokolli eelnõu Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes. lõige üks. muudatusettepanek kolm, Tartovski. kes on poolt? paluksin käsi tõsta contrari? vastu. Quindi chi si astiene? kes jääb erapooletuks? vastu võetud ühe hääl, hääle enamusega Äh, muudatusettepanek kolmkümmend üks langeb ära. kolmkümmend kaks tagasi võetud. põhjenduspunkt F, muudatusettepanek üks, Messerschmitt, kes on poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt G, muudatusettepanek kaks. kes on poolt, tõstke palun käsi. kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm langeb ära. põhjenduspunkt H, muudatusettepanek neli, kes on poolt? muudatusettepanek kolm muudatusettepanek kolm ei lange ära, see tuleb, tuleks ka tagasi lükata hääletusel. Ah, sì, sì. No, grazie. Grazie. Non cade perché abbiamo respinto, è chiaro. Se che dobbiamo votare... Teil on õigus. Peame hääletama muudatusettepanekut kolm. Kes on poolt vastu? Erapooletud? Tagasi lükatud muudatusettepanek neli. kes on poolt? vastu? tak-, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek seitse nüüd. kes on poolt? vastu. erapooletud. tagasi lükatud muudatusettepanek üheksa. kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist. poolt. vastu erapooletud. tagasi lükatud. kümme poolt. vastu tagasi lükatud üksteist, Gurmai tagasi võetud. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Messerschmitt, viisteist on tagasi võetud, Gurmai Läheme kuusteist juurde Efner, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt. vastu vastu võetud. kaheksateist, samuti üheksateist Messerschmidt, kes on poolt. vastu. sama enamus vastu võetud ühe häälega kakskümmend, kes on poolt, Ashley Fox, vastu, erapooletud, sama enamus, vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, sama enamus, vastu võetud kakskümmend kaks kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, Traskovski, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis, äh, põhjenduspunkt R, kes on poolt? vastu vastu võetud kakskümmend kuus on tagasi võetud. kas mingi probleem on? ah, erapooletuid te ei küsinud, aga neid ei olnud. kakskümmend kuus on tagasi võetud, kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu. vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. lõplik hääletus resolutsiooni ettepaneku üle, kes on poolt? Electronic, yes. I'm oh, sorry, this is, ah, this ah, is, this is a, a, yes, le, a uh, legislative is a vote. tegemist on õigusloomelise hääletusega ja sellepärast peaksime me hääletama elektrooniliselt ja vastu. siis peame hääletuskaardi üles otsima. okei okay. Facciamo votare. Siamo tutti pronti al voto? kas kõik on valmis hääletama? kui teil oma kaarti ei ole, nii, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud?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 üksteist poolt, kümme vastu, üks erapooletu. üksteist poolt, kümme vastu, üks erapooletu. seega on resolutsiooni ettepanek vastu võetud. nüüd võime minna otsuse juurde, lõpphääletus. samuti elektrooniline hääletus. nii et hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud I just wonder, perhaps we could clarify. vabandust, aga võib-olla me võiksime nüüd äh, seletada, et nüüd me otsustame, kas tuleks kutsuda kogu konvent või mitte, see on teema, mida me asume käsitlema ja minu nõuanne teile oleks, hoolimata sellest, kuhu suunas meie komisjon suudab, soovib liikuda, et poliitiliselt äh, me ei peaks toetama konvendi kokkukutsumist, nii et äh, nii et ma palun teil öelda jah sellele. I, I know, I know it's very strange to hear, but I ma tean, seda on väga kummaline kuulda, aga, aga esimest korda elus üldse ei taha ma konventi kokku kutsuda. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ei, kõik ei ole veel hääletanud, tundub kas kõik on hääletanud? kakskümmend poolt, üks vastu, üks erapooletu. tuleb äh, lisada ära Traskovski hääl. kakskümmend üks poolt, üks vastu, üks erapooletu, aitäh. suur tänu, härra Tahv. suur tänu, et lahendasite selle keerulise küsimuse nüüd kodukorra artikli seitsekümmend muutmine. see on suhteliselt keeruline. ma panen hääletamis, hääletusele kodukorra artikli seitsekümmend, institutsioonide vahelised läbirääkimised seadusandlikus menetluses, selle artikli muutmine, raportöör härra Guerrero, äh, mitmed kompromissmuudatusettepanekuid on ja kompromiss A, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss B. nüüd kompromiss B, kuna muu, kõik muudatusettepanekud on kaetud. teine osa, teine osa B, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud kompromiss C. esimene osa, C üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vaet-, vastu võetud. C kaks, kes on poolt? kes on vastu erapooletud, vastu võetud. ikka kompromiss C, kolmas osa C kolm, kes on poolt? kes jääb erapooletuks, vastu võetud. Lähme edasi kompromissi D, kuna kõik muu sai kaetud. kompromiss D. kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss E. osade kaupa esimene osa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt. kes on siis teise osa poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kolmas osa kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas osa, kes on poolt? vastu. tagasi lükatud Läheme kompromissi juur-, F juurde. kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss G. ka siin osade kaupa. esimene osa, kes on poolt? kes on vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H. esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on muudatusettepanek H, kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt vastu tagasi lükatud. neljas osa, kes on poolt? vastu vastu võetud viies osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuues osa, kes on poolt, vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. Läheme lõpphääletuse juurde kes on poolt, vastu, erapooletud. üks erapooletu, palju õnne. palju õnne, härra Guerrero. suur tänu selle raporti eest, mis äh, sai tehtud ja mis oli keeruline raport, härra Traskovski tahtsin lihtsalt Rahvapartei nimel tänada Enrique tema kannatlikkuse eest. ja omaenda fraktsiooni nimel tahaksin öelda, et tegelikult äh, ega see veel asi veel lõppenud pole. Como dice un proverbio chino, se llega siempre a la meta a través de pequeños pasos Menos... nagu ütleb üks ähm, Hiina vanasõna, et me jõuame eesmärgile, kui me pisitasa väikeste sammudega eesmärgi poole liigume, aga nüüd me juba läheneme sellele.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 vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number neli. see vist langeb ära, paistab. hääletame siiski. neli, kes on poolt? vastu Abbiamo, scusate, ripetere il voto perché non è stato chiaro il voto. Allora, votiamo sull'emendamento 4. ma vabandan, aga tulemas polnud selge muudatusettepanek number neli. Guerrero ja Gualteri, kes on poolt, tõstke käed üles. Jätenmäki, Jätenmäki. Ah, sì, ho letto il 3, va bene, scusate. Eh. Allora. ma vabandan. muudatusettepanek number neli, kes on poolt, tõstke käed üles. 8, 10, 11, 12. Chi è contrario? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek C ehk kompromiss muudatusettepanek C, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis langeb ära, aga hääletame kuuendat. kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu. tagasi lükatud. tagasi lükatud, paistab igal juhul. härra Tahvi. mis puudutab kompromissi lõike üheksa kohta, siis kas raportöör oleks nõus suulise muudatusettepanekuga kus oleks öeldud äh, ja laiem, vastandades seda riiklikule, mis puudutab äh, seda poolaasta menetlust, menetluse kuuluvust. sellepärast, et see kuuluvus omanikutena peab olema liikmesriigi tasandil, aga ka Euroopa tasandil, tegemist ei ole mitte ainult riikliku, aga ka mitte ainult äh, Euroopa meetmega. ja minu muudatusettepanekus, äh, mida te püüdsite oma kompromissi kaasata, jäi siiski midagi kaasamata well, yes, nobody dies, <laughs> but uh, I think we have discussed, we have a, a very good compromise. ma arvan, et meie kompromiss on väga hea. kas tõesti, imestab Tahv, jah, jah. ja nüüd te tahate siia jälle midagi lisada? nii et ma arvan, et äh, jätame parem asjad nii, nagu nad on. So non è che il relatore lo respinge e possiamo allora passare al voto sul compromesso. raportööril on selle muudatusettepaneku vastu midagi, nii et hääletame kompromissi algsel kujul, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. ja läheme edasi, muudatusettepanek üksteist kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kaksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F ja kordame siis hääletust, mis puudutab muudatusettepanekut neliteist, kes on poolt, vastu. Contrari? Vastu kaheksa erapooletu, üheksa poolt, äh, kümme vastu, tagasi lükatud. kompromissmuudatusettepanek F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist langeb ära, hääletame kuueteistkümnendat, kes on poolt vastu. tagasi lükatud. see oli siis muudatusettepanek äh, kuusteist, siis seitseteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus, kes on poolt? vastu, erapooletud. üheksateist poolt, kaks vastu, vastu võetud. ja soovin siis selle langelile õnne. 191 e 187 del regolamento riguardante gli uffici di presidenza delle commissioni e membri supplenti. La questione è molto... Nii, läheme nüüd edasi. Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 191 ja 187 tõlgendamine. Äh, komisjoni juhatus ja asendusliikmed on ja siin on siis, kas me võime asuda hääletama? kui te olete poolt, siis äh, tõstke käsi, kas keegi ei kuulagi, mida ma ütlen üldse? kordan teile viimane hääletus. mina olen selle arvamuse raportööriks, arvamuse koostajaks. kas komisjoni asendusliige, liiget saab valida komisjoni aseesimeheks? mina ütlen ei. komisjoni liikmed olid üldiselt meiega, minuga nõus. ja nüüd äh, ma arvan, et me peaksime äh, kirjavormis tõlgenduse välja andma, kes on poolt? vastu. erapooletud. niisiis kinnitatud, vastu võetud, suurepärane. ja nüüd jätkame siis oma varasemat arutelu, mis käsitles neid kahte äh, raportit, millest me varem rääkisime nimelt äh, Euroopa Liidu valitsemine mitmetasandiliselt, härra Efner, kolleeg äh, Efner soovis seletada, ma asusin, nüüd on teil siis sõna, saate rääkida Gualtieri ja Tsaskovskil raportitest, mis käsitlevad majanduse juhtimist. suur tänu väga raske on niiviisi nüüd äh, järsku jälle äh, al-, alustada seda arutelu ja ärgem unustagem, et koordinaatorite koosolek ootab meid ka veel ees, äh, vaadates kella, ma loodan, et teil see ikka meeles on. aga minu poolt paar lühikest märkust. me peaksime siin rääkima väga paljudest erinevatest asjaoludest, aga mina keskendun vaid ühele, sellepärast et aega meil napib härra Gualtieri ja härra Traskovski ja proua Tyson on maininud kõik seda ühte asjaolu, et oluline on see, kas meil on vaja aluslepingu muutmist või mitte. kõik eelkõnelejad lähenesid küsimusele oma nurga alt. kuid ma arvan, et me ju leppisime kokku, et aluslepingut tuleb muuta, kui me tahame vastu võtta selliseid menetlusi, mis aitaksid meil lõpuks see kriis selja taha jätta. kuid samal ajal oli üsna selge see, et sellised lepingumuutused peaksid piirduma. et meie esimesed pingutused peaksid piirduma lepingu võimaldavate punktidega. mina tahaksin aga öelda seda, et me peaksime kasutama lepingu artiklit nelikümmend kaheksa ning ütleme, et meie meelest pikemas perspektiivis, sest meie tahaksime ju pikema perspektiivi lahendusi, selle asemel, et lihtsalt ükshaaval ähm, kiires korras äh, erinevaid küsimusi lahendada, et meie leiame, et pikemas perspektiivis tuleb aluslepingut põhjalikult muuta selleks, et tagada laiem ja süv-, süviti minevam koostöö nendes valdkondades, kus selline koostöö pole varem võimalik olnud. ning äh, et samal ajal tuleb tagada suurem demokraatlik legitiimsus. ja praegu on valdkondi, kus demokraatlik legitiimsus, kasutades aluslepingut, äh, kannatab ja ma arvan, et selline lähenemine oleks vajalik. on mitmeid poliitilisi, põhiseaduslikku äh, küsimusi, äh, mis vajavad lahendamist ja võib-olla me peaksime siin äh, neljakümne kaheksandat artiklit kasutama ja ütlema, et meil suuremas perspektiivis pikemas perspektiivis tahame lepingut muuta äh, ja selle peaksime välja ütlema, ei tea, millal see ka aset leiab, aga samal ajal me peaksime siiski rõhutama ka seda, et juba olemasolevate lepingutingimustega on väga palju võimalik ja paljusid võimalusi on juba ka kasutatud, kuid parlament minu meelest peaks minema rünnakule ja nõudma sellise konventsi kokku kutsumist. see oleks siis minu pöördumine raportööride poole, härrad Gvaltieri ja Trsaskovski, kas te ei leia, et kätte on jõudnud aeg, et lisaks sellele, mida teie ütlesite, peaksime me ka sellise nõudmise esitama? Grazie, onorevole Ehn, do la parola adesso al kollega. suur tänu, härra Prants. ma tegelikult ei äh, palunud sõna. võib-olla minu õigus äh, sõna võtta on muutunud järsku kohustuseks sõna võtta, aga kui ei, siis äh, ma ei soovinud sõna. Anna Weber. Herr Vorsitzender, auch angesichts der Zeit möchte ich mich auf einen einzigen Gedanken beschränken und Äh, und das unseren beiden Berichterstattern, äh, Kollegen Traskowski und Kollegen Gualtieri, mit auf den Weg. Äh, kuivõrd aega napib, siis ütleksin raportööridele, et mina isiklikult tunnen tõsist muret selle pärast, et me kõik oleme nõus, meil on vaja rohkem koordineerimist majandusjuhtimise vallas, seda nii euroalal äh, aga võimalusel ka Euroopa Liidu raamistikus laiemalt. me kõik oleme nõus, et me peaksime kõigepealt kasutama ära kõiki Lissaboni leppe võimalusi, me ei ole seda veel siiani teinud ja teiseks me oleme nõus, et kui olemasoleval lepingul pole piisavalt välja arendatud Euroopa Liidu äh, volitusi, siis äh, tuleks äh, seda osa parandada, et meil oleks tõeliselt integreeritud Euroopa Liidu raamistik. mina aga tunnen äh, peamiselt muret esimese sammu pärast, on poliitika valdkondi, kus ma tegelikult ei tahakski, et oleks volitused Euroopa käes, pensionid, ähm, tööturg, haridussüsteemi puudutavad küsimused näiteks me teame, et Hispaanias tuleb kindlasti noorsooharidus käsile võtta. aga ma ei tahaks, et Euroopa hakkaks õigusakte võtma vastu Euroopa Liidu tasandil üksikasjalikult ja kõikehõlmavalt nendes valdkondades aga mis puudutab Euroopa poolaastat, siis äh, Euroopa poolaastaga võetavaid meetmeid tuleb võtta tõsiselt ja me peame kandma heelt, eelkõige hoolt selle eest, et seda ka praktikas ellu rakendatakse, tegemist on uue kooskõlastamismeetodiga ja me ei nõua Euroopa tasandil endale õigust erinevates valdkondades õigusakte vastu võtta. Euroopa tasandil lihtsalt määratletakse, milliseid tegevusi tuleb ellu viia liikmesriikide tasandil Euroopa poolaasta, majanduspoolaasta küsimuses me seda juba teeme, tegutsevata tuleb liikmesriikide tasandil ja ähm, ma arvan, et võib-olla me peaksime seda mõtet edasi arendama. nii et äh, ma arvan, et äh, Euroopa poolaasta jätkamine aitab meil saavutada tasakaalu äh, täieliku Euroopa tasandi ühtlustamise vahel täiel-, suurt täiendatud koostöö või mis iganes vormis äh, ning äh, liikmesriikide äh, eraldi tegutsemise vahel. ja ma arvan, et see on kõige raskem ülesanne tegelikult, minul ei ole mingisuguseid valmis retsepte probleemide lahendamiseks, kuid ma arvan, et kui me tahame, et Euroopa poolaastast tõesti oleks kasu, et see oleks tõhus, siis peame me kõigepealt kandma hoolt selle eest, et äh, kogu see protsess on ka demokraatlikult legitiimne ning otsuseid ei langeta mitte ainult riigipead ja valitsusjuhid. et mitte ainult äh, nemad ei otsusta, milliseid stiimuleid ja sanktsioone äh, rakendada. ma arvan, et loomingulist lahendamist tuleb, lahendust tuleb lihtsalt sealt otsida kõik Euroopas ei saa osaleda. me ei taha ka mingisugust superriiki või äh, Euroopa tasandil, ma katsun ise midagi paberile ka panna, aga ma loodan, et äh, raportöörid võtavad seda kõike arvesse. ja siis, äh, mis puudutab äh, kohustuslikkust, ma arvan, et see aitab meil ka äh, saavutada õiget tasakaalu täisharmoniseerimise või harmoneerimise ja, ja siduvuse küsimuste lahendamine. keegi rohkem sõna ei ole soovinud äh, ja ma arvan, et nüüd äh, raportöörid võivad märkustele vastata või siiski, härra Tahv, palun. kaks märkust, mida ei saanud varem öelda, sellepärast et aega nappis, kõigepealt ma olen täielikult nõus Roberto kirjeldusega. Euroopa Liidu ja liikmesriikide parlamentide suhetest. me ei tahaks parlamendi ühtekuuluvust lammutada nii-öelda. me peaksime arendama edasi koostööd liikmesriikide parlamentidega kuid me peaksime iga hinnaga vältima seda, et hakatakse looma uusi institutsioone. ja siis teiseks. järelevalvesüsteem. nagu te teate, tegemist on äh, iseäranis äh, delikaatse küsimusega Ühendkuningriigi seisukohast, võib-olla isegi mitte niivõrd äh, meie valitsuse seisukohast kui äh, meie finantsinstitutsioonide seisukohast, nende finantsinstitutsioonide seisukohast, kes äh, asuvad Londonis, kuid äh, kelle tegevus on kogu Euroopa Liidus. ja ma arvan, et oleks soovitav, kui me lepiksime kokku vabatahtlikus süsteemis nii, et süsteemid, et sellised institutsioonid saaksid vabatahtlikult liituda keskse pankade järelevalvesüsteemiga. suur tänu, härra Tahv. ja nüüd äh, siis äh, raportöörid suur tänu väga tähtsate sõnavõttude eest ja kommentaaride eest ja ma loodan, et me saame sellest veel sisuliselt rääkida, mitte ainult lihtsalt hääletada muudatusettepanekute üle. kuid vastaksin nüüd siis praegu ka nendele siin tehtud märkustele. kõigepealt härra Hefner, lepingu muutuse küsimus, ma arvan, teil on õigus. meil on omavaheline üksmeel selles küsimuses, et äh, Lissaboni lepe ei ole veel meie integratsiooniprotsessi äh, viimane samm, vaid me peame minema kaugemale. ja ma olen selles ise täiesti veendunud ning ma arvan, et äh, lepingu muutuse samm ei peaks mitte nii, nagu viimase lepingu muutuse puhul lihtsalt teht-, tegema seda, mida on tehtud artiklit sada kolmkümmend kuus muutes, lisades sinna midagi, mis tegelikult ei olnudki iseenesest vajalik, aga et kui me juba asume lepingut muutma, siis tuleb keskenduda tähtsatele küsimustele. ja me peame Euroopa Liidu ja riiklike pädevuste vahel saavutama õige tasakaalu me ei saa kõike tuua Euroopa Liidu tasandile, olen sinuga täiesti nõus, see oleks vale, aga see oleks ka ebarealistlik. aga loomulikult me peaksime majanduspoliitika pädevusi analüüsima äh, ja Lissaboni tasandil, Lissaboni lepingus räägitakse ainult kooskõlastamisest, see tekitab aga tõsiseid probleeme kui meil on teisest küljest rahapoliitika vallas äh, eksklusiivseid pädevusi. aga ma arvan, et just sellepärast, et meil on vaja sellist äh, põhjapanevat ja kõikehõlmavat lepingu muutust, siis äh, ei oleks mitte vale, aga ebarealistlik asuda praegu seda protsessi liigselt tagant tõukama ning seadma endale liiga ambitsioonikaid eesmärke ning kohe konventsi kokku kutsuma. ma arvan, et me peame kõigepealt sellele teed sillutama ja ettevalmistustöid tegema. me peame Euroopa Liidu juhtimise valitsemise muutma kodanike silmis tõhusamaks, muidu me hakkame konvendis lepingu muutusi kavandama, aga kodanik ütleb sellele ei sellepärast et ähm, põhjapanev aluslepingu muutus nõuaks kindlasti vähemalt mõningates liikmesriikides äh, rahvahääletust ja me peaksime vältima seda riski, et äh, me läbi kukume, sellepärast et sellisel juhul ei oleks Euroopa Liidul mingisugust tulevikku, nii et me peame siis äh, seda tööd ette valmistama ning me peame ka roh-, parandama selle parlamendi legitiimsust, ma ise arvan, et muutes, nagu me tahaksime, nagu Andrew ütles, valmistades ette järgmist Euroop-, järgmisi Euroopa valimisi, kus Euroopa kodanikud otsustavad äh, selgelt komisjoni presidendi üle ja üldise poliitilise suundumuse äh, üle Euroopa poliitikas, et järgmised Euroopa valimised peaksid olema sellised valimised, kus ei lähtutaks ainult liikmesriikide erakondade äh, seisukohtadest, programmidest, vaid äh, toimuks äh, selline tõeline Euroopa tasandi valimine ja ma arvan, et siin me peaksime just vältima seda riski, et me hakkame, mis, mis kaasneb sellega, kui me kohe oma algatusõigust kasutame ja ma arvan, et algatusõigust me peame kasutama, aga me peame kõigepealt selleks ettevalmistustöid tegema. ja läheneme sellele küsimusele nii-öelda kahelt poolt korraga. selline on minu seisukoht. ja mõningad konkreetsed küsimused Rafal äh, rääkisin mitmesambalisest eelarvest ja koostööst, siis ma arvan, et kui me tahame siin Euroopa Liidu ühtsust kaitsta, ja mul on hea meel, et see on meie kõigile ühine eesmärk, siis me peaksime vältima seda suundumust, et kiputakse luua euroala valitsusi, eurovala juhtimist väljaspool Euroopa Liidu äh, raamistikku. me peame võimaldama Euroopa Liidu raamistikus äh, integratsiooni erinevatel tasanditel. Äh, me ei saa ka öelda, et euroala ei ole millegipärast äh, teistest erinev, sellepärast et see on seda, aga me, ma arvan, et meil ei ole vaja kahte eelarvet, meil on vaja ühte eelarvet, aga kui liikmesriik, kui Euroopa Liidu liikmesriik peab osutama suurema panuse ähm, konkreetsete eriliste, erimaksude näol euroala äh, raames, siis äh, seda tuleb arvesse võtta. kui keegi soovib liituda, siis meil peab aga olema võimalus äh, lasta neil liituda see ei saa olla selline suletud klubi, tugevdatud koostöö peab olema alati avatud ja selle, see ongi tugevdatud koostöö eelis ja ma arvan, et me peaksime võimaldama ka eelarve liigitamist eelarve siseselt ja ma arvan, et kui eelarvest jäävad mingid osad välja Euroopa Liidu eelarvest, siis oh, tekib alles tõsine probleem, tekib probleeme eh, legitiimsusega, liikmesriikide parlamendid hakkavad arvama, et nad annavad lihtsalt teistele riikidele raha. me peaksime poliitiliselt äh, eristama paremini liikmesriigi ressursse, mida kasutatakse liikmesriikide tasandil äh, Euroopa ressurssidest, mis on mõeldud Euroopa tasandil kasutamiseks. just nimelt see eristamine, äh, millele ma eeldan, viitas ka härra Veeber, peaks aitama meil, äh, seda me peaksime kui põhimõtet parandama. tugevdatud koostöö on ka minu ettevõtete, minu ettepanekute aluseks. ja Andrel oli muidugi õigus, me ei saa lihtsalt äh, teha ettepanekut, et me muudame kõik ühendused, toome kõik ühenduse tasandile, meie süsteem on väga keeruline, aga me peaksime selge suuna paika panema. me oleme jõudnud äh, ajahetke, kus on tekkinud pinged Euroopa Liidu sisest äh, algatuste vahel Euroopa Liidu valust, väliste asjade vahel Euro pluss pakt, fiskaalkokkulepe ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. nii et äh, me ei saa praegu kõike ühe korraga paika saada, aga me peame panema paika üldise suundumuse ja vältima selliseid äh, lõhesid, äh, mida ei ole võimalik enam äh, parandada õigusraamistikus. väljaspool institutsioone ei saa meil olla te demokraatiat, meil võib olla konsulteerimine, arutelu ja nii edasi ja nii edasi, aga demokraatlikkus saab olla ainult institutsioonilises raamistikus. ja seetõttu äh, on äh, selge minu meelest, et me peame täpsustama, millises suunas me tahame minna ja ma pean tunnistama, et ma tunnen tõsist muret sellepärast, et mõningad liikmesriigid tahavad seda äh, pealtnäha lihtsamat lahendust, valitsustevahelist lahendust, mis tegelikult ei ole mitte midagi konkreetset, lihtsalt liikmesriikide parlamentide liikmete ja Euroopa Parlamendi liikmete kogu assamblee, kus mingisuguseid õigusloomelisi ettepanekuid ei tehta, lihtsalt arutatakse asjadest. meil on vaja selget pädevuste jaotust, nagu näiteks sotsiaal- ja tööhõive valdkonnas, ma arvan, et Euroopa poolaasta raamistikus mis on üks valdkond, kus me võime ähm, veelgi suuremaid ettepanekuid, ambitsioonikumaid ettepanekuid teha. ma arvan, et äh, seal me võiksime luua võrdlussüsteemi ähm, tööhõive ja sotsiaalküsimustega seotud äh, asjade üle, äh, kuid me võime liikmesriigile jätta õiguse otsustada, kuidas ja ma arvan, et me peaksime Euroopa poolaastasse veel siduvaid elementi ja siduvaid elemente juurde tooma, mis ei kajastaks ainult fiskaalnäitajaid, vaid äh, aitaksid üldisemalt näidata, kuhu me tahame oma majanduspoliitikaga minna, aga nende elluviimine peab jääma liikmesriikide ülesandeks. ja Euroopa poolaasta majandusjuhised on õige kontekst, kus tuua sisse uusi siduvaid kohustusi ja Euroopa Liidu tasandil, jättes siiski sotsiaalpoliitika, tööhõivepoliitika ja muu sellise valdkonnas äh, volitused liikmesriigile, samuti stiimulid stiimulid on vajalikud selleks, et meie eeskirjad oleksid äh, siduvad. me oleme juba siduvad eeskirjad äh, kuus paketi ennetavasse tegevusse sisse viinud, kuid äh, me palusime saaks äh, Hispaanial maksta trahvi selle ennetava tegevuse eest, ma ei tea, kuhu see asi lõpeb siis. kui meil ei ole positiivseid stiimuleid, siis on väga raske kõik seda ellu viia, isegi siis. kui ähm, tõhusas, äh, tõhustatud koostöös on meil täielik, täisvolitused. ühesõnaga, see on minu üldine suundumus ja ma, mul on tunne, et komisjon minuga on meie komisjon on minuga üldjoontes nõus ja ma arvan, et me peame keskenduma üksikasjadele, sellepärast et eks üksikasjadest kujunebki lõpptulemus välja. Well, I mean two points. suur tänu. kõigepealt me tahame kait-, öeldes, et seda me kaitseme ühenduse meetodit, see on nagu see kõige kergem tee välja, ma arvan, et me peaksime tegelikult lähtuma lepingul põhinevast meetodist, sellepärast et meie lepingus on ka valitsustevahelisi elemente. me peame lepingupõhist lähenemist kaitsma ja isegi siis, kui me mõningates küsimustes oleme nõus mõningate valitsusvaheliste lepingutega, mis on lepingust välja äh, jäänud alustel äh, sõlmitud, me peame peame siis igal juhul rõhutama seda, et need peavad olema sellised, et neid saab hiljem lepingu raamidesse tuua. mitte midagi püsivat ei tohiks lepingust väljaspool ehitada, sellepärast et tegemist on Euroopa Liidu aluslepinguga. siis eel, eelarve küsimuses ma arvan, et kui me ütleme nüüd, et stabiilsusmehhanism on üks osa eelarvest, siis see ei Äh, see õõnestaks võib-olla meie kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta, kahe, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve arutelusid, sest et siis me toome äh, stabiilsusmehhanismi lihtsalt üheks väikeseks osaks meie eelarvest ja väga raske on äh, finantsraamistiku aruteludes meie parlamendil sellisel juhul selles küsimuses sõna sekka öelda. Euroopa stabiilsusmehhanismi rahad on hoopis teistsugused rahad kui Euroopa eelarverahad. tegemist on turvavõrguga, mitte rahaga, mida Euroopa ja vahenditega, mida Euroopa Liit peaks kulutama ja see oleks ka vale sõnum meie kodanikele, aitaks, muudaks läbirääkimised raskemaks ja tekitaks mitmesuguseid probleeme. mis puudutab aga makse, siis ma ei hakkaks segama äh, siia ka arutellu veel ka omavahendite arutelu, arutelu, omavahendite arutelust, räägime järgmise finantsraamistiku aruteludest ja see on kõik väga kena, me räägime siin erinevatest maksudest ja me räägime sellest, kui on võimalik makse, kas on mõne maksu võimalik sisse äh, viia ja siis teha koostööd Äh, tugevdatud koostööd finantstehingumaksu valdkonnas, aga äh, sellega tegelevad erinevad asjatundjad, äh, Promatura ja nii edasi ja isegi siis, kui meil on tugevdatud koostöö, siis seejuures ei tohiks me oma eelarve eelarve ühtsust ohtu seada ning õõnestada liikmesriikide panust eelarvesse. nii et ma arvan, et selle asja peaksime täielikult lahku lööma ma ei tahaks jätta siin sellist muret, et meil on kaks erinevat eelarvet, ühest oleks üheksakümmend protsenti ESM-i äh, eelarve, mis on mõeldud liikmesriikide päästmiseks ja see, nagu ma ütlesin, tegelikult on see ju mõeldud rohkem turvavõrguks, vähemalt me loodame seda, ja me ei peaks seda siin panema ühte patta Euroopa Liidu eelarve kui sellisega. ja siis äh, tõhustatud koostöö eelarve küsimustes, äh, ma olen siin avatud aruteludele, aga ma ei paneks neid kõiki asju siiski ühte patta, ma saan aru, mida te soovite, kuid ma arvan, et äh, et sellise lähenemise puhul võib-olla miinused kaaluksid siiski plussid üles. Grazie, allora ehm, possiamo concludere questa discussione. suur tänu ja ma arvan, et nüüd me võime selle arutelu lõpetatuks lugeda. ja tõelise majandus- ja rahaliidu äh, raporti puhul äh, hääletame me arvamuse üle üheksandal oktoobril ja kahekümnes september on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg äh, kell kaksteist päeval. härra Tahv. jah, sellest ajast ei piisa. aga me oleme ju oma komisjonis harjunud raskesti tööd tegema ja vaeva nägema. ja samas ma arvan, et äh, see teema väärib midagi enamat. ja siis veel üks märkus minu poolt, kui lubate. kodukorra puudutav küsimus I know. Sorry, sorry. Sempre tecnico, la traduzione. Possiamo stabilire un termine Sorry. diverso per gli emendamenti se rinunciamo alla traduzione in tutte le lingue. me võime muudatusettepanekute tähtaega muuta, kuid siis me ei saa neid kõikidesse keeltesse tõlkida. me võime siis teha neid muudatusettepanekuid ainult inglise keeles. meil on vaja igal juhul rohkem aega, ma arvan. ventisette settembre kahekümne seitsmes september siis muudatusettepanekute tähtajaks. kakskümmend seitse september. jah, palun. ja siis oli mul veel üks äh, kodukorraline küsimus, mis äh, puudutab äh, Tšehhi hääletust, kas võiks sekretäriaat kinnitada, et äh, ei hääletanud kümme äh, Rahvapartei äh, liiget? Il segretariaat mi assicura ed io sono anche direttamente sekretariaat kinnitas mulle ja ma vaatasin ka ise, et kohal oli kümme Euroopa äh, Rahvapartei liiget äh, vähemalt ühel ajahetkel, kuid meil on tulemused ainult äh, üheksa kohta, me oleme kokku lugenud ainult üheksa Rahvapartei liikme häält. ja see on kõik. Because... mul on väga hea meel seda kuulda, sellepärast et sellisel juhul on lõpphääletus tulemus viik, mitte vastu võetud, vaid viik, sellepärast et Euroopa konservatiividest ja reformistid, nende kaks liiget hääletasid vastu ja fraktsioonilise kuulumusega liikmed jäid erapooletuks ja, ja ongi kõik. ja kui hääletas ainult üheksa äh, Rahvapartei liiget, lõpphääletuses. siis oli tulemus äh, üksteist, äh, mitte kaksteist, üksteist Siccome lei ha chiesto il voto finale elettronico, il voto finale è stato elettronico. Io feri... Te soovisite, et lõpphääletus oleks elektrooniline ja me viisime selle siis elektrooniliselt läbi. elektroonilises hääletuses, kui ühest erakonnast on rohkem liikmeid kui lubatud, siis äh, süsteem ütleb meile seda Sì, due sono stati che hanno votato per... Kaks inimest hääletasid va- Much. It's very delicate situation because I... Uh, see on väga delikaatne olukord. me ei saa vastu hääletada, aga siiski. It's been recorded. It's been recorded.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 i nomi me ei saanud seda hääletust tühiseks järsku äh, kuulutada, kontrollime. me ei, te ei tea, kes äh, mida hääletas, kuid me teame, millised kolleegid hääletasid hääletusmasinat kasutanud. üheksa elektroonilist äh, Rahvapartei häält ja siis veel üks täiendav hääl dei voti in meno. Purtroppo è così, io non, non... se fosse stato fatto il voto per alzata di mano si sarebbe visto in questo modo non si kui te oleksite käed üles tõstnud korralikult, ma oleksin saanud ise seda neid kokku lugeda, aga nüüd on meil äh, komisjoni poolt äh, lubatud maksimumhäälte arv siin. ja meil on ka nimekiri inimestest, kes hääletusel osalesid, see peab olema ka meie koosoleku protokollis. Totale dei voti finali, adesso eh, non è che io posso, come dire, bisognerebbe riflettere, ma il totale dei voti. me peame need asjad üle vaatama, me peame selle üle mõtlema, eh, lõpphääletuse tulemus oli kaksteist üheteistkümnele. ja kakskümmend kolm hääletajat, aga ka sealhulgas siis need kaks tükki, kes hääletasid kätt tõstes uh, uh, uh, ja fraktsioonilise kuuluvuse liige jäi erapooletuks ka veel. nii et ja te ütlesite kaksteist poolt, üksteist vastu pluss üks äh, erapooletu aga Andrew, ma ei saa aru, miks sa sellest praegu räägid, mitte kohe pärast hääletust. paistab nagu, meil on praegu täiesti kummaline olukord, kui te tahate sellist öelda, siis öelge kohe pärast hääletust. Il segretariato mi dice che domani uscirà il protocollo da cui risulteranno i voti elettronici esatti Quindi.... sekretäriaat ütleb, et nad uurivad hääletusprotokolli ja, ja homme tutvume sellega, siis otsustame, mis edasi saab. ja ma arvan, et lõpphääletuses oli meil kaksteist poolthäält, üksteist vastuhäält. ja erapooletuid ei olnud, kui ma ei eksi. härra Tahv ütleb, et härra Brons jäi erapooletuks. kui tõesti härra Brons võib kinnitada, et tema jäi erapooletuks, siis äh, me teame, et meie protokoll äh, eksib